Guten Morgen. Ähm, bitte nehmen Sie Platz. Halt, halt, ich, hab, ich bin hier über die Fransen gefahren. Ja, wir. Ma avan istungi. Meie oleme veidi ajast maas. meil on suht-koht palju ära teha, meil on päevakord teile jagatud, keegi ei ole muud soovinud seda muuta eh, siis eh, võtame sellisena ta vastu ja nüüd eh, viitan ma esimehe tead-, eh, teadaannete kaudu sellele, et meil on eh, täna eh, kasutusel muuhulgas ka rumeenia ja sloveenia keeled. me tahaksime paluda, et iga kõneleja, kui ta lülitab mikrofoni sisse, oleks näha ka kaamerate jaoks nüüd punkt kolm kohtu-, varasemate koosolekute protokollide heakskiitmine, kui keegi vastuväiteid ei oma, siis on need ka tänaseks lõplikult vastu võetud. ja nüüd me jõuame neljanda päevakorrapunkti juurde. sõna saab kohe kolleeg Marias, palun aitäh! see ei ole minu isiklik küsimus, aga aga ma vaatan neid punkte, mis on äh, seotud kohalike assistentide nimetamisega. mina leian, et menetlus tuleks veidi muuta. minu meelest APA menetlus on parem kui esitad, kandidatuur esitab dokumendi, nii Euroopa Parlament kontrollib selle üle ja kui menetlus on lõpule viidud, eh, siis kirjutatakse alla ka leping, see tähendab seda, et eh, menetluse puhul on täiesti ka selge, kuidas see kulgema hakkab, aga kui aga tegemist on kohalike assistentidega praeguse korra järgi, siis ta peab eh, esitama oma dokumendid ja eh, oma kandidatuuri eh, kaitsma koos vastava parlamendisaadikuga, kuid me peame jääma kehtiva menetluse juurde, see tähendab seda, et tegelikult tuleb seda kohalikust assistendist teavitada ka vastava liikmesriigi ametivõime ja tavapäraselt äh, saab ta ka heakskiidu ja võetakse tööle, aga kui tema kandidatuuri heaks ei kiideta, tekib järgmine paradoksaalne olukord, et saadik äh, on kohustatud kohaliku assistendi eest vastutama, talle palka maksma, sotsiaalseid eraldisi tegema, aga Euroopa parlament samas ei ole andnud selle kohaliku assistendi töölevõtmiseks nõusolekut seega me öö, anname loa mingi lepingu allkirjastamiseks, kuid tegelikud ülesanded, mis seonduvad selle assistendiga, on vastava saadiku kanda. ma leian, et me peaksime tegema nagu APA puhul, kus me esitatakse dokumendid, dokumendid vaadatakse läbi, kiidetakse hea ja alles pärast seda heakskiitu ja nõusoleku andmist allkirjastatakse leping vastava assistendiga kohalike assistentide puhul on praegu see kord küll täiesti teistsugune ja sellepärast ma tahan veel öelda, ja siis ma tahaksin öelda nii mõndagi paying agency te kohta. ma toetaksin mõtet, et kohalikud assistendid äh, saaksid makstud otse parlamendi poolt, see, me peame tegelikult ju neile vaid sisse viima pangakoto ja siis on võimalik raha otse üle kanda. probleem on aga selles, et äh, kui on vaja maksta öö, äh, sotsiaalmakse, erinevates liikmesriikides on sotsiaalmaksu maksmine eraldi kor-, erinevalt korraldatud ja ma leian, et maksukorralduse tegija peaks ka eh, maksma kinni eh, sotsiaalmaksu erinevuse. kui seda täiendavat makset ei sooritata, siis taaskord on selle assistendi juures, selle saadiku juures töötav assistent, palun vabandust, see saadik vastutab nimetatud summa tasumise eest eile me hääletasime mõningate muudatuste poolt, mis puudutasid saadiku privileege ja eesõigusi, kuid minu meelest on see teema, mida me peame, milles me peame selgusele jõudma, selleks et me eh, saaksime muuta kohalike assistentide töölevõtmise menetlust. aitäh! Need menetlused on välja kujunenud aastate jooksul, alates aastast kaks tuhat üheksa ja ma hoiataksin teid kõiki vastu võtma otsust, et nüüd hakkame kohe teisiti tegema. me peame seda ka haldusaparaadiga siin parlamendis kooskõlastama ja meil on vaja arvestada sellega, et tegemist on vahendusisikute ja mitte finantstöötajatega, mistõttu siin võib tekkida väga eh, suuri arusaamatusi ja see tähendaks ka väga ulatuslikult seda, et praegu kehtiv kord, mis valitseb parlamendis, võib saada vääratud ja selle eest ma tahaksin teid tõsiselt hoiatada ja selles mõttes peaksime me võtma selle märkuse teadmiseks, kuid momendil me ei saa selle küsimusega edasi minna. proua juhataja ma tõstatasin selle teema vaid kui teema, mille üle oleks vaja järele mõelda, ma leian, et see on oluline teema, seda teemat on vaja tõstatada, me peame seda arutama koos Euroopa Parlamendi haldusaparaadiga selleks, et leida lahendus. meie kanname vastutust selle eest. kui meil puudub pädevus, siis me ei saa võtta endale ka vastutust kuidas me seda detailselt menetlema hakkame, on järgnevate arutelude teema ja ma tänan teid see valmisoleku seda, see, selle eest seda teemat arutada. suur aitäh, ütleb proua juhataja, nüüd me jõuame päevakorrapunkti number neli juurde. ühiskoosolek koos eelarvekomisjoniga, tervitan kõiki eelarvekomisjoni liikmeid, kes siin kohal on ja nüüd öö, annaksin sõna kolleeg Ashworthile ja ka mina ise kui raportöör tahaksin rõhutada, et viimased äh, kolm äh, mepoolsed läbirääkimised, milles me mõlemad koos kolleeg Ashworthi ja teiste kolleegidega osalesime, tahaksin kõiki tänada selle kolmepoolsetel äh, läbirääkimistel osalemise eest need toimusid kuueteistkümnendal ja kahekümne viiendal oktoobril vastavalt reeglitele kuuskümmend üheksa F kuueteistkümnendal oktoobril sõnastasime äh, komisjoni ja nõukogu poolt äh, uuesti äh, sõnastatud muudatusettepanekuid lõigetes üks kuni kaheksakümmend kolm ja siis me jõudsime edasi kaheksakümne neljandast lõikest kuni saja neljateistkümnendani ja jõudsime kokkuleppele, et äh, artikkel või lõige üheksakümmend viis prim ja kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, ahaa, nendes me jõudsime kokkuleppele jõudsime kokkuleppele ka artiklite kuuskümmend kaheksa, üheksakümmend viis, üks osas me rääkisime ka sponsoreerimisest ja püüdsime sõnastada täpselt, mida siiski endast kujutab toetus, kuidas see saksa keeles nüüd olekski öelda, milles me kokku leppisime, ah soo, ja leppisime kokku lõigete kaheksakümmend viis ja kaheksakümmend kuus osas sotsiaaldemokraadid äh, nõudsid ka agentuuride osas kokkulepet. Äh, äh, lõigete kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm osas suutsime kokku leppida, mis on tulemuslikkuse näitajad et need sisse kirjutada finantsmäärusesse. me pole ka veel kokku leppinud artikli kakskümmend seitse ja kaks osas. see on väga keeruline, sest see puudutab finantsinstrumente. ja meil on aga tegelikult nende rakendamiseks vaja need ka defineerida. me ei ole ka öö, lõpuni reguleerinud paindlikkuse instrumendi küsimust ja sellega seonduvaid delegeeritavaid ülesandeid, kui komisjon neid delegeerib. küsimus seega sellest, kuidas meie siis oleksime sellega seotud, see on väga oluline moment, sest me peame tulevikus arvestama väga paljude probleemidega selles küsimuses. meil on vaja tagada Eh, toetuste läbipaistvus ja finantsinstrumendid eh, on, võivad olla väga tõhusad ja meie rõhume sellele, et eh, erasektorit on siinkohal vaja senisest enam kaasata. me edasi liigume artiklite sada viisteist ja sada seitsekümmend viieni, me ei ole nende osas kokkuleppele jõudnud, kuid me suutsime kokku leppida artiklite sada viisteist, sada kuusteist, sada seitseteist ja sada kakskümmend üks ja sada kakskümmend. tahaksin öelda, et cross-line assessment'i osas puudub meil kokkuleppele, need, need valitsevad meil auditite puhul artiklite ükssada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend kaheksa, sada kolmkümmend üks, sada kolmkümmend kolm kuni sada viiskümmend neli jõudsime kokkuleppe artikli sada seitsekümmend viis, sada seitsekümmend kolm osas. siin on olemas mitmesuguseid muudatusi punktide suhtes, mille suhtes kon-, komisjon koos äh, auditiga peab võtma seisukoha riiulifirmade suhtes me peame kindlaks tegema, millised on kogukulud, millised on need tõesti need kogukulud, mida need hõlmavad ja need on vaja ka lõplikult välja selgitada, seega me ei jõudnud ajaliselt öö, artiklite sada kaheksakümmend neli kuni sada kaheksakümmend kaheksa osas, sellega ma pean järgmisel korral toime tulema, see on minu poolt kõik. aitäh, see oli tõesti väga laiapõhjaline ülevaade, mille andsite, tahtsin lihtsalt öelda, et kolleege võib-olla äh, huvitab ka see, et kolleeg soo-, komisjon soovis oktoobri lõpuks selle küsimuse läbivaatamise lõpetada. nüüd on oktoobri lõpp peaaegu käes, kuus vooru on toimunud kolmepoolsetest läbirääkimistest ja me oleme poole peal või no tegelikult natuke rohkem kui poole peal ja ma loodan, et te siiski saate aru, et on veel päris palju asju, mis vajavad arutamist siin on küsimusi, mis vajavad arutamist ja kolleegid peaksid ikka teadma, mis need täpselt on, kust tuleb veel Äh, lahendusi leida, nagu erinevad äh, auditireeglid, tulemuseelarvestamine, äh, need on ühesõnaga küsimused, millega me oleme juba pikemat aega tegelenud. me teame vägagi hästi, et teised komisjonid, eriti just Põllumajandus- ja Regionaalarengu Komisjon ning nende omnibusi määruse läbivaatamine on jõudnud lõpusirgele. nii et nemad lootsid et äh, esimesest jaanuarist muudetud määrus jõustub. mina kardan, et äh, meie ei saa selle ülesandega hakkama, sest äh, siin ei saa mingeid lühemaid teed leida, mis on vaja ära teha, tuleb ära teha, nii et kolleegid, selleks ajaks, kui meie oleme oma töö lõpetanud siis see uus määrus vajab ka veel tõlkimist, äh, peale selle peavad ka juristid selle üle vaatama, nii et ajakava osas ma arvan, et optimistlikult vaadates arvatavasti detsembri lõpuks jõuame meie oma tööga lõpusirgele. suur aitäh, kolleeg Ajala, palun! suur tänu! suur aitäh teile, eh, nii esimehele kui ka raportöörile selle raporti eest, ma tahtsin selgitust paluda seoses eh, sellega, et mulle tundub, et teised määrused on siin pantvangi võetud praegu ning eh, kuna see spetsiifilisem töö on nüüd tehtud, ma viimane kord, kui seda raportit äh, arutasime, ma ütlesin, et on võimalus, et spetsiifilisemad määrused äh, võivad äh, nii-öelda eelnevat elu elama hakata ning survestama hakata kõige olulisemat dokumenti. mina sain sellest asjast niimoodi aru ning ma küll lootsin, et meil muud survet ei tule teiste kolleegide poolt, nii et ma tahaksin äh, täpsemat teavet selle kohta, kas meil on äh, võimalus äh, äh, õige rütmiga edasi tegutseda ja mitte kaaperdada endale teiste, teistele komisjonidele kuuluvad teemad, mille pärast nad on väga mures. et Äh, et me ei hakkaks teiste asjadega tegelema, vaid pühenduksime kõige olulisemale. jah, das ist um, also durch jah. probleem tekkis seetõttu, et varasemad määrused muuhulgas äh, artikkel sada kuuskümmend seitse, mis on sätestatud finantsmääruses nõukogu näeb neid asju teisiti, esimeste konverentsil ma ka teatasin, et kõik on suuresti selge, aga meil on vaja veel kord asi komisjoniga läbi rääkida selleks, et tagada asja õiguslikult korrektne alus. komisjoni ootus seisnes selles, et me jõuame tööga lõpule ühe, üheksandal novembril. ma arvan, et see on võimalik ma arvan, et me saame sellega hakkama, sellepärast et vaidlusalused küsimused on leidnud suuresti suht-koht mõistliku lahenduse. novembri nädalal, seitsmendast kuni kaheksanda novembril on meil mitmetunnised kolmepoolsed läbirääkimised ja ma leian, et me peaksime siis tegelikult ühele poole saama. võimalik et asi on selgem, kui seitsmes, kaheksas november on möödas. ilma kontita ei ole võimalik tegelikult seda asja lõpule viia ja me esitame vastavalt äh, rohelisel nädalal oma taotluse selleks, et kuivõrd oleme selleks ajaks jõudnud suhteliselt kaugele ma leian, et tõesti novembri keskel me võime rääkida tehtud tööst, see tegelikult ei ole meie süü, et see asi on veninud kaks kuud, see, sest nõukogu võttis veidi rohkem aega kui eeldatud. meil oli mingisugused sada kakskümmend seitse muudatusettepanekut, aga parlamendil enam kui tuhat kakssada. me peame siin asjad selgeks rääkima, sest kui eh, komisjon on vastu, siis, eh, siis peab nõukogu andma ühehäälse toetuse. meil ei ole vaja eh, kedagi vastu seina suruda, aga meil on vaja kokku leppida. ma usun jätkuvalt, et me tõesti suudame lahendada kõik lahtised küsimused hiljemalt esimeseks jaanuariks ja et määrus saaks jõustuda esimesel jaanuaril kaks tuhat kaheksateist ma loodan, et me suudame ka jõustada artikli sada kuuskümmend seitse. me muudkui räägime ja räägime, aga lootus siiski on veel elus. lootus, et me suudame otsustavalt edasi liikuda. seega on see päevakorrapunkt läbi ja kui keegi ei taha enam omapoolseid märkuseid teha, siis Äh, jõuame viienda päevakorrapunkti äh, juurde, mis käsitleb äh, noorsootööhõive algatust. selle raportööriks on kolleeg Derek Voon, ta saab sõna, palun uh,. Yes, uh, be, uh, aitäh, teen hästi lühidalt, sest meil on väga palju raporteid olnud samas küsimuses uh, meil on siin olnud Kontrollikoja aruanne, arvamus varem ja nüüd ka. kõneleja ei räägi mikrofoni, tõlgid paluksid kõnelejal rääkida mikrofoni. ja seekord räägime siis äh, nende tagatissüsteemide rahastamisest me oleme nendes raportites peaaegu alati ühesuguseid punkte välja toonud ja esimene asi, mida me alati ütleme, on see, et äh, noorte töötagatis ja töötupuuduse vastased meetmed, need lükati väga aeglaselt käima, tegemist oli uute algatustega ja käimalükkamisel oldi nii aeglased just sellepärast, et liikmesriikidel ei olnud võimekust äh, kohe kiiresti neid ettepanekuid rakendama hakata. aga ka teiste raportite puhul me oleme öelnud, et äh, hoolimata sellest aeglasest äh, stardist parandusi tehti ja need olid mõjusad. kui vaadata siin numbreid, siis noorte tööpuudus on vähenenud kahekümne kolmelt protsendilt kuskil kuueteistkümnele protsendile. Kuskil ja noorte tööpuuduse algatus on olnud tõesti üks edukamaid ja aidanud äh, väga paljudes liikmesriikides olukorda parandada. ja sellegipoolest on väga palju veel vaja ära teha ja tähtis on, et me ei rahastaks neid algatusi mitte ainult aastani kaks tuhat kakskümmend, vaid ka pärast seda, ehk et see peaksid olema ka osa uuest finantsraamistikust, siis andmed, mida me oleme kogunud, me peame võimalikult palju seda tegema, sest ainult niimoodi on meil võimalik hinnata, kas äh, me oleme oma tööd korralikult teinud nii et andmete kogumises on ka veel äh, võimalik parandusi teha, aga üleüldiselt võib öelda, et tegemist on väärtuslike programmidega ja ma tahan, et neid pikendataks mitte ainult aastani kaks tuhat kakskümmend, vaid ka pikemalt veel. suur aitäh! muudatusettepanekute tähtaeg on kümnes november, siis me hääletame Kontis kahekümne seitsmendal novembril selle dokumendi üle ja seega on see päevakorrapunkt läbi keegi sõna ei soovi ja nüüd ma tahaksin teid paluda leida üles oma hääletuskaardid. nii, ja nüüd me jõuame päeva, kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Euroopa poliitiliste parteide eh, põhikirju ja nende rahastamist, muudatusettepanekuid on päris arvukalt see oli piisavalt üllatav, et nii lühikese aja jooksul nii palju muudatusettepanekuid tehti. Te nimetasite mind kui komisjoni esinaist raportööriks ja ma küsisin järele ka haldusaparaadil, kas me saame siinkohal veel midagi ära teha, sest kaks muudatusettepanekut äh, tegi ka haldusaparaat oma poolt ja siis ka suulised muudatusettepanekud, mis puudutab EPO-t eh, ja Kontrollikoda. püüdsin eh, mitte olla väga loominguline, hoida seda raames eh, selleks, et minu kui raportööri esitatud dokument oleks ikkagi ka veel kuidagigi ülevaatlik. kas kõik leidsid oma hääletuskaardid? kui leidsid, siis hakkame hääletama. kõigepealt oleks vaja kindlaks teha, mitu konti liiget on kohal. hääled, kontroll on alanud, palun kontrollime, mitu meid on. kakskümmend, selge pilt. nii, hääletame. lõige üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks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 kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi, tagasi lükatud. soovitakse äh, hääletada plokis. kas me võiksime kas me võiksime plokis hääletada kuni artiklini viiskümmend neli?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 vastu, erapooletud, vastu võetud. viis kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrolligem viis kaheksa elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud viis üheksa, vastu võetud poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuus üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt,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 elektrooniline kontroll kaksteist suhtes. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist langeb ära, viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, oot-oot, viisteist oli juba, ütleb juhataja, kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist see tegemist on lingvistiline parandus, kaheksateist poolt, vastu erapoolt tagasi lükatud ja nüüd me saame nimeliselt hääletada kogu dokumendi osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas keegi on siin saalis, kellel ei ole hääletuskaarti? seega on see päevakorrapunkt lõppenud dokument vastu võetud ja me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt kontrollikoja võimalike uute liikmete kuulamine. tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et eile saatsin teile kirja, mis algatab arutelu plenaarhääletuse edasilükkamise kohta. ma lõpp, pärast tahaksin, et me hääletaksime selles suhtes, kas konti liikmed volitavad mind esimeste konverentsil taotlema hääletuse edasiviimist jaanuari. me hääletame selles osas pärast seda, kui kuulamised on läbi. kas te olete sellega nõus, olete nõus, siis nii teemegi. ja me alustame Hispaania eh, kolleeg Mugurusa kuulamisega. kus ta on siin? no mi-. ma ju nägin, et ta on siin. aa, ah, nüüd ta sealt tuleb

Muchas gracias. Eh. suur tänu teile, proua esimees. lugupeetud saadikud, tere hommikust kõigile. juba kuus aastat tagasi esinesin ma sellesama eelarve kontrolli komisjoni ees Hispaania kandidaadina Euroopa Kontrollikotta. siis oli mul äh, võimalus äh, rääkida oma professionaalsest tegevusest ning äh, väljendada soovi pühenduda äh, kontrollikojale ja selle tuleviku arendamisele. nüüd olen ma jälle teie ees, paluda teie usaldust ja toetust, et oma mandaati uuendada. Teil on olemas minu minu CV, kus on kirjeldatud minu kolmkümmend tööaastat avalikus teenistuses ning kirjeldus äh, see on ka äh, minu tegevus Kontrollikojas ning äh, nende aastate vältel olen ma olnud äh, neljanda koja liige ja nüüd ka juht, mis tegeleb konkurentsimajanduse küsimusega, majanduskasvu, tööhõive küsimustega, teadusuuringute arengu ja innovatsiooni küsimustega, Euroopa ametitega ning teiste Euroopa organisatsioonidega ning äh, kõigega, mis puudutab äh, majandus- ja rahandusküsimusi Euroopa Liidus. olen äh, juhtinud finantsauditeid ja mitmeid aastaid olen tegelenud iga-aastaste administratiivkulude aruannetega ning samuti ka spetsiifiliste aruannetega Euro-, üle-euroopaliste ettevõtete ja Euroopa koolide juures. olen juhtinud ka viit aruande tulemusaruande äh, koostamist, äh, mis puudutavad Euroopa eelarve paremat kasutamist. selleks äh, oli mul ka au ja võimalus teie ette astuda ning teiste Euroopa Parlamendi komisjonide ees käia üle kahekümnel korral. Nende aastate vältel panustasin ka ähm, kontrollikoja tegevuse tutvustamisele Hispaanias. Euroopa Kontrollikoda Eh, kes eh, on, kus on toimunud suured reformid, on arenenud nii oma töömeetodite kui ka mõjude osas. ning eh, nagu seda meie institutsioon, nagu see meie institutsioonile soovi, sobib, on see olnud jagatud ja väga kollegiaalne tegevus. kui, kui peaksin esile tõstma ühte aspekti sellest, mida ma, millega ma tegelenud olen ning mille üle ma uhke olen, siis oleks see töö, mida oleme teinud vastuseks Euroopa ähm, taotlusele tegeleda Euroopa majandus- ja finantskriisi lahendamisega. praegusel hetkel on avaldatud juba kümme, praeguseks on avaldatud kümme finantsaruannet äh, ning selles valdkonnas tehtud töö oli uus näide sellest meie kontrollikoja uue äh, ümberorganiseeritud tegevuse kohta Eh, ning selle kohta, kui olulised on meie tegevused tulevikus. meil on äh, selged eesmärgid äh, ning eesmärgiks on äh, üle vaadata ka meie iga-aastane aruanne, muuta see kasulikumaks. peame parandama oma iga-aastaseid auditi aruandeid, samuti peame suurendama oma järelduste kasutatavust ning samuti ka parandama omapoolseid soovitusi on oluline, et me teeksime eh, rohkem, suuremat tööd, et eh, parandada eh, suhteid teiste institutsioonidega ja kõigi teistega, kes on meie töö vastu huvi tundnud. praegused väljakutsed Euroopa Liidu ees majandusjuhtimise ja majanduskasvu küsimustes, keskkonna äh, probleemide lahendamisel, kliimamuutuste vastasel võitlusel, demograafia ja julgeoleku küsimuste lahendamisel on väljakutsed, millele äh, äh, kontrollikoda peaks suutma lahendusi leida ning mille jaoks peame olema ka valmis. sooviksin lõpetada rõhutades veel kord minu pühendumust eh, iseseisva kontrollikoja toetamiseks, mis peaks olema oma tegevuses professionaalne, eh, kvaliteetne eh, ning see, leian, et see peab olema elementaarne aruandluskeskus, mis äh, väärib Euroopa kodanike ja institutsioonide täielikku usaldust. suur tänu teile, parlamendi liikmed, olen valmis vastama teiepoolsetele küsimustele. aitäh, et te täpselt viie minutiga hakkama saite ja nüüd saab sõna kolleeg Tarand, palun, tema on raportöör. Thank you. Honorable. aitäh, lugupeetud kontrollikoja liige, nüüdseks juba teist ametiperioodi. mul on äh, kas tüüpilised või üldse mitte tüüpilised küsimused ja te võite muidugi öelda, et äh, meie ei peaks üldse selle küsimusega tegelema, kuid minu esimene küsimus puudutab Hispaania valitsust ja kõneleja jälle ei räägi mikrofoni. palume ka kõnelejal rääkida mikrofoni. me räägime siin ähm, äh, soolisest tasakaalust, noh, ma muidugi ei saa oma sugu muuta, kuid kuuekümne kaheksandast aastast olete te alati meesterahva saatnud kontrollikotta, et mis probleemid teil seal Madridis sellega on? teiseks, ma tean lepinguid, aga kas te tõesti arvate, et kakskümmend kaheksa peab olema neid audiitoreid Luksemburgis või äkki saaks sama töö ära tehtud neljateistkümne audiitoriga okay.? Well, kõneleja mikrofon okay.. aitäh, härra Tarand, nende päris äh, raskete küsimuste eest. esiteks, ma ei saa sõna võtta Hispaania valitsuse nimel. ma ei saa sõna võtta ka eelnevate Hispaania valitsuste nimel, kakskümmend aastat tagasi võimul olnud valitsuste nimel. kuid äh, mina olen siin, mul on omad kogemused, äh, oma professionaalne taust. aga mis puudutab Hispaaniat, siis sooline tasakaal on põhimõtteliselt tagatud Hispaania valitsuses, parlamendis ja üleüldiselt avalikus äh, sektoris, mõlemad sugupooled on esindatud. meil on isegi sätted valimisseaduses kirjas, äh, mis seda just tagama peavad, äh, et kuskil nelikümmend, kuuskümmend protsenti peaks olema see jaotus. jah, selle soolise tasakaaluga on kohati probleeme, nagu ka paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid sellegipoolest päris palju on juba ära tehtud. ütlesin nüüd oma arvamuse, ma ei saa rääkida Hispaania valitsuse nimel. mul on hea meel olla siin sest ma olen pühendunud äh, oma tööle kontrollikojale ja ma leian, et minu kogemused äh, võivad olla kontrollikojale kasulikud. teine küsimus, äh, lepingud. leping on leping. ja suurem osa Euroopa Liidu institutsioonidest äh, sinna ongi tööle võetud inimesed kõikidest liikmesriikidest, parlamendis, nõukogus, tegemist on poliitiliste institutsioonidega, täpselt samamoodi ka komisjonis. Neil on muidugi oma töö jaoks oma korralduslik pool paika pandud, kuid äh, Euroopa Kohtus ja Kontrollikojas, kui on kakskümmend kaheksa esindajat, siis me oleme kõik võrdsed. me oleme nii individuaalselt kui ka kollektiivselt sõltumatud, ükskõik millisest riigist me pärit poleks, me kõik anname endast parima, toetamaks Kontrollikoja tööd. ja see õnnestub päris hästi. meil on kojad, me oleme sisse viinud paindlikkuse meetmed kui praegust korda muudetaks, kui lepinguid muudetaks, siis muidugi näeks ka meie töö teistmoodi välja ja kui lepinguid muudetakse, siis me peame oma tööd kohandama, aga praegusel hetkel selles konstellatsioonis toimib Kontrollikoda meie arvates väga hästi. kas on veel küsimusi raportööril? ei, tundub, et sain, mis tahtsin. aitäh ja nüüd äh, Savamaa. aitäh, Rahvaparteil on kaks küsimust ja ma ei tea, kas äh, saavad need kaks küsimust kaks erinevat saadikut esitada. esiteks, kui teie ise peaksite otsustama, millistele valdkondadele peaks Kontrollikoda järgneva viie-kuue aasta jooksul keskenduma, siis mis need valdkonnad oleks? ja nimetage palun ainult kaks valdkonda, kaks kõige tähtsamat valdkonda Kontrollikoja töös. ja Tomas Tehovskil on teine küsimus. jah, mul on teine küsimus. kuidas te parandaksite Kontrollikoja tööd ja kuidas teie suhtute tulemuspõhisesse äh, auditeerimisse iga-aastase aruande puhul? report iga-aastane aruanne? Well, the, the court has uh, already defined kontrollikoda on oma prioriteedid paika pannud. me oleme kontrolli ja koja jaoks välja toonud kaheksateist 18 kontrollikoja jaoks aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks äh, prioriteedid paika pannud, soovime iga-aastast aruannet parandada ja keskenduda just tulemustele, mida me ka juba teeme. kaks konkreetset äh, valdkonda, eeldan, et mõtlesite siin poliitikavaldkondi. see on raske. me oleme oma strateegias kuus tükki paika pannud ja kui meie uus süsteem, kus me paneme paika prioriteedid ja defineerime oma ülesandeid, siis need prioriteedid peaksid olema kooskõlas parlamendi ja komisjoni ning üleüldiselt Euroopa Liidu prioriteetidega. tegemist on suurte muudatustega kui me vaatame, mis on ette nähtud äh, siin näiteks komisjoni infodokumentides ja nõukogu avaldustes uue finantsraamistiku kohta, siis on selge, et uued prioriteedid tulevad, uued poliitika valdkonnad kindlasti lisatakse. mina isiklikult leian, et meil tuleb hoolitseda selle eest, et äh, eelarve oleks äh, ühtne, kaitstud, et meil ei oleks mitte mingeid lünkasid, et kogu tegevus oleks äh, viidud auditeerimise puhul siis tõesti ühe auditeerijale, nagu seda on siis Kontrollikoda, meil on äh, siin väga palju uusi probleeme, finantsinstrumendid äh, ja ka muud uued äh, meetmed. ja tõesti, aruandluskohustus tuleb tagada Euroopa Liidu otsustusprotsessis, see on tähtis ka avaliku arvamuse kujundamiseks ja tulemus on tõesti siin see kõige rohkem küsimusi tekitav valdkond. kuidas teha soovitusi, mis tõesti aitavad olukorda parandada? nüüd iga-aastase aruande tulevik. ma ei tea, kas ma tõin nüüd konkreetselt välja need kaks valdkonda. Peeter Sarvemaa Toomas tegelikult küsis just ju tulemuse kohta ja et äh, tulemuspõhine audit, te mainisite, et tulemuspõhine audit on üks kahest valdkonnast teie jaoks isiklikult, mis on kõige tähtsam. nii et äh, kui te nüüd veelgi täpsemalt ütleksite, et mida te saate siis teha, et see tulemuspõhine auditeerimine ka siis käima läheks? okei okay. uh,, eh, first uh, the future of, of, of the iga-aastase aruande tulevik. see on üks tähtsamaid ülesandeid, selle parandamise nimel teeme juba tööd. nüüd viimased äh, sündmused selles valdkonnas. me oleme siin äh, veamäära vähendanud, te täpselt ju teate, mis on iga-aastases aruandes kirjas ja nüüd äh, tuleb tõesti ressursse säästa ja lähtuda ka sellest, mida teised on ära teinud. tehnilisel tasandil teeme juba koostööd komisjoni ja partneritega. ja me eeldame, et iga-aastane aruanne paraneb tulevikus, selle kvaliteet äh, ka siin on muidugi probleeme just aruandluskohustuse osas üha rohkem sõltume siseauditi teenistusest. nii nagu seda tehakse ka USA-s, aga see on tõesti probleemiks. kuidas nüüd tulemuspõhised auditid kaasata iga-aastasesse aruandesse? oleme siin mõelnud alternatiivide peale, praegu peatükis kolm keskendume spetsiifilistele küsimustele ja on võimalus anda ka põhjalik ülevaade igal aastal. aga me oleme seda tööd ette valmistamas ja nüüd tulles tagasi tulemuse juurde, see ei ole lihtne kui me teeme vastavusauditit, siis on kindlad äh, juriidilised sätted, äh, millest kinni pidada, kuid tulemuse puhul on äh, kohaldusala hoopis teistsugune. me räägime siin ju finantshaldusest. me oleme laiendanud auditeerimispoliitikat, selle tõhusust, mõõtmaks reformide mõju, operatiivne tõhusus, erinevate programmide haldamine, kuidas institutsioonid oma tööd korraldavad äh, nii, et keskenduda just tulemusele kui vaadata neid tulemusauditeid, mis me aastaid tagasi avalikustasime, siis nad olid tegelikult äh, väga sarnased vastavusaudititega. kuid praegusel hetkel üritame tõesti auditeerida ja kontrollida mõju ja tõhusust. oleme protsessi alguses, komisjon tegeleb ka selle küsimusega vastavalt sellele ettekandele, mis nad tegid uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja nemad lähtuvad nüüd tulemustepõhisest eelarvestamisest. nii nagu seda on teinud juba mitmed organisatsioonid aastaid, tulemuspõhine eelarvestamine ei ole lihtne aga ma arvan, et me võime endale suuri eesmärke püstitada nii nagu on seda teinud komisjon, teeb seda ka Kontrollikoda. mul on veel neli inimest, kes sõna soovinud saada, proua Aiala. suur tänu. tahaksin teid tänada härra Mugurusa selle eest, eest, et te tulite meiega vestlema. ma ei tea, kas äh, see, muidugi see oli nali et äh, olete kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat neliteist äh, olnud, äh, olite raportöör raportide juures, kus veamäär oli tõesti null ning teinekord oli null koma null null üks, nii et ma ei tea, kas see veamäär on nüüd suurenenud. igatahes oleme väga huvitatud aruannetest, mis puudutavad konkreetseid riike Eh, eriti puudutab see muidugi Kreekat ja mulle tundub oluline olevat see, eh, milli-, kuidas olete lähenenud eh, oma aruannetele ja kuidas te olete kajastanud ka meiepoolseid, meie poolt väljendatud muresid ning äh, oluline on ka äh, see, kuidas üritate lahendada kõrget äh, veamäära, mis jätkuvalt on kõrge kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi juures, kus flat rate on üle kahekümne viie protsendi. samuti on selge, et sellega on seotud ka riskid, igatahes mõnikord on tegemist lausa flat rate'iga nelikümmend miljonit eurot. kas arvate, et peaksime säilitama selle, äh, selle flat rate'ide üle äh, kontrolli ning äh, lõpetuseks tahaksin küsida ka äh, tulemuspõhine, eh, tulemuspõhisuse kontroll, kas eh, kontrollikoda on valmis eh, selle uue küsimusega tegelema, mis nõuab, mis on väga, püstitab väga suuri väljakutseid pues,? Pues suur aitäh teile te,, proua Jala, teie kommentaaride eest ta äh, muidugi, te muidugi kiidate mulle asju asjadest, mida mina pole teinud, näiteks äh, halduskulude raport, äh, see loomulikult sõltub sellest, kuidas institutsioone juhitakse ning arvan, et nende aastate vältel oleme andnud panuse omapoolsete soovituste jagamiseks ja seda ka Äh, selles osas, kuidas seda koda näiteks siin äh, juhtida, oleme teinud äh, uuenduslikke ettepanekuid, mis peaks aidatama administratiivtööd parandada ning üritanud oleme vastu, te olete üritanud vastu võtta ka vastavaid otsuseid, mis seda juhtimistööd parandaks. ning rääkisite minu kogemustest seoses äh, Äh, teadusuuringutega, need on äh, üks, see on üks valdkondadest, mida minu koda uurib äh, ning olen ning mul on, mul on ka Eh, ning oleme ka ühisettevõtete osas eh, tegelenud aruandlusega, seal on veamäär kõrgem, seda oleme korduvalt öelnud Kontrollikojast, kuigi samas veamäär ei eh, sõltu nii väga sellest, kas tegemist on otsejuhtimise või jagatud juhtimisega liikmesriikide vahel te-, sõltub tegelikult sellest, milliseid menetlusi kasutatakse, kas tegemist on lihtmenetlustega või mitte. lihtmenetlused on äh, Äh, tavaliselt vähem, äh, sisaldavad vähem vigu, äh, kus näiteks on need, kus on näiteks vaja selgitada investeeringute põhiseid küsimusi ja nii edasi. praegusel hetkel praeguse, praegu järgmise aasta tööprogrammis oleme lubanud koostada raporti menetluste lihtsustamise kohta teadusuuringute valdkonnas võttes sealjuures arvesse eelnevaid programme ja muuhulgas ka kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondiga seotud programme, mida hakatakse auditeerima. mis puudutab lihtsustamist, siis äh, äh, see puudutab ka teisi kuluvaldkondi, nagu näiteks struktuurifondi või majandust. ning te küsisite äh, Eh, ka personali kohta, see on kõige suurem väljakutse, ma võin eh, rääkida oma kogemustest. Eh, kui mina kontrollikotta jõudsin, siis siis mulle, mulle paluti majanduskriisi küsimustega tegelema hakata ning siis täheldasime, et ei, kontrollikoda ega eh, ka eh, teistel institutsioonidel polnud eh, vahendeid, ei olnud struktuuri, et selliste väljakutsetega toimetulemiseks, nii et pidime hakkama tegelema uute valdkondadega, mis puudutasid makromajanduslikke küsimusi ning finantsküsimusi, samuti eelarve küsimusi, mis läksid kaugemale meie traditsioonilisest tegevusest ning otsustasime selle asjaga hakata teistel viisil tegelema. me tegime üleskutse audiitoritele, kes olid kõige kogenumad meie kojas ning eh, panime paika inimese, kes kogu projekti juhtis, konsulteerisime välisekspertidega ning palkasime mõnikord ka spetsiifilisi erinevate küsimuste jaoks äh, eksperte ning koostasime ka raporteid äh, eelarveabi kohta äh, raskustes riikidega ning tehnilise abi osutamine, eriti Kreekas varsti hakkab, saab valmis raport finantsabi osutamise kohta Kreekasse ning samuti oleme näiteks esmat auditeerinud samuti IOPA-d oleme auditeerinud, õigemini auditeerime varsti, nii et äh, oleme, oleme ka Euroopa pool aastat auditeerinud ja nii edasi. selles vaimus peamegi edasi tegutsema. see ongi meie tulevikustrateegia, oleme püstitanud endale eesmärgi äh, vaadates äh, ka näiteks äh, koostades iga-aastase aruande tulemuslikkuse kohta ja äh, samuti tuleb arendada organisatsiooni, koolitada, tehnoloogiat edasi arendada, samuti suurandmete ja avatud andmete osas siin on veel väga palju asju, mida tuleks ära teha. kuid arvan ausalt, et uus paindlikum süsteem võib anda väga häid tulemusi aitäh! otsustasin ka sõna võtta. mul on üsna banaalne küsimus. seda küsimust esitan kõikidele eh, kandidaatidele. Eh, mitu päeva nädalas te olete Luksemburgis kohal ja kas te elate hotellis või on teil seal üüritud korter? Okay. Well, ours is a full-time job, that's the meie töö on täiskohaga töö, see on kohustus, mille oleme võtnud, äh, mul on seal korter, üürikorter, minu kodu on praegu Luksemburgis. ja muidugi on mul kodu ka Madridis, kus minu lapsed äh, koolis käivad nii et suurem osa ajast veedan Luksemburgis ja jään sinna tihti ka nädalavahetuseks äh, ja meie mandaadiks ongi ju tõesti aidata kaasa kontrollikoja tööle, seega liikmed peavad olema kohal kodade istungitel iga kord, kui neid vaja on. ja sellepärast äh, teen ka teile ettepaneku, et kui te kutsute meid äh, enda komisjoni ette, siis katsuge seda teha siis, kui meil ei ole kodade öö, äh, kohtumisi, sest äh, vahel jäävad, tahavad kolleegid tulemata sellepärast, et nad peavad minema eelarve kontrolli komisjoni ette. aga vabandan, mul läks vist midagi tõlkes kaduma, ütleb kõneleja ja küsib, kus on Hispaania kabiin. proua Tlabajova, palun. aitäh, meil on väga hea meel kuulda, et et äh, äh, teie kolleegid vabandavad, et ei tule äh, kontrollikoja koosolekutele, sest nad on eelarve kontrolli komisjoni ees esinemas. me oleme ju ka nii tähtsad, nii et see on hea. mul on küsimus, mille saate vist lühidalt vastata, et te olete alati näiteks Euroopa koolide vastavus- ja finantsauditeid läbi viinud, peaaegu igal aastal tegeleme me eelarve täitmise kinnitamise puhul Euroopa koolidega ja Kontrollikoda on kogu aeg öelnud meile, et nad on väga kriitilised Euroopa koolide suhtes, nii et ähm, teie arvate, kas, kas on võimalik olukorda parandada ja kuidas, sest teil on ju sellealased kogemused. ja üldisem küsimus, te ju esindate ka kontrollikoja tööd Hispaanias ning ka mujal ja kas siis Kontrollikoda vaatavad erinevad osapooled äh, partnerina või mingi sellise ülemorganisatsioonina, mis siis ülevalt poolt äh, kohustusi peale paneb? aitäh küsimuste eest, Euroopa koolid olen Euroopa koolide kohta auditeid mitu aastat koostanud, tegemist on väga erilise institutsiooniga, suurem osa rahastusest tuleb komisjonilt, aga kõik liikmesriigid on ka esindatud, seal on tõesti väga erilised juhtimisstruktuurid. ja me näitasime, et nende haldussüsteemid olid väga nõrgad ehm, ja ka rahastus oli väga nõrk ja meie soovitused olid äh, päris selged ja korralikud. Äh, ma isegi käisin Euroopa koolide nõukogu ees äh, meie raportit tutvustamas, seal nõukogus on kõik liikmesriigid esindatud, me ütlesime, mida oleks vaja teha, nad on muutnud nüüd juhtimissüsteeme, nad on raamatupidamist muutnud, IT-platvorme parandanud jah, äh, nad võivad küll väga hästi õpetada, aga seda me ei auditeerinud. ja mul on ka tegelikult isiklikke kogemusi. üks minu tütardest käis äh, mõnda aega Euroopa koolis. aga finantsküsimused on tähtsad ja ma tõesti loodan, et nad äh, oma haldust ja juhtimist muudavad. ja olen nüüd tõesti pikemat aega neid auditeid koostanud ja on näha, et edusamme on tehtud. kuidas teised meid vaatavad, me oleme Euroopa Liidu institutsioon teeme koostööd institutsioonidega teistest liikmesriikidest, see on meie roll. üritame parandada koostööd kõikide riigikontrollidega erinevates liikmesriikidel, meil on kontaktkomisjoni kohtumised, näiteks nüüd, kui tähistasime Kontrollikoja neljakümnendat sünnipäeva nii et ma tõesti leian, et koostöö teiste institutsioonidega on hea, aga meie jaoks on ka tähtsad kontaktid liikmesriikidega, riiklike parlamentidega, me esitleme oma aruandeid ka riiklikele valitsusasutustele. nii et meid tõesti vaadatakse kui partnerit kes töötab kõikide huvides, Euroopa huvides. kolleeg Ashworth, palun. aitäh, esimees. kui audiitorite aruanne peab olema Euroopa Parlamendi liikmete jaoks väga tähtsaks infoallikaks selleks, et äh, välja selgitada, et Euroopa Liidu raha on tõhusalt kulutatud, siis traditsiooniliselt see selline vastavus kontrollidele põhinev aruanne on minu arvates piiratud väärtusega. tegemist on üpris robustse meetmega, kohe selgitan, mida ma arvan, et noh, tõesti näidatakse ainult näpuga ja antakse ainult selline väga üldine ülevaade vastavuse kohta. nüüd vaadates aga tulevikku, meie parlamendisaadikud soovime palju informatiivsemat äh, dokumenti, et kui me siin kulutamise prioriteete paika paneme, hindame ka kulutuste mõju. mul oli väga hea meel, et te rääkisite tulemuspõhisest eelarvestamisest, aga nagu kõik ülejäänud äh, öö, oli ka minul sama küsimus nagu Petril, et mis see siis on, et mis on need tulemustegurid, kes paneb need paika, kuidas neid mõõdetakse, kuidas te neid mõ-, omavahel võrdlete? ja siis, et mis te sellest järeldate? kui ma vaatan Euroopa Liidu kulutusi, siis ma tahan tegelikult teada, mis on see kulutusest saadud lisandväärtus ja mis on see väärtus just Euroopa jaoks et noh, Euroopa Liidu kakskümmend kaheksa liikmesriiki kulutavad raha ja kas see tõesti, äh, et Euroopa tasandil nüüd neid kulutusi tehti, kas see oli parem, kui et seda oleks tehtud liikmesriikides, et kuidas seda esitada, meil oleks vaja sellist informatiivsemat, konstruktiivsemat dokumenti selleks, et äh, aidata siis parlamendil ka prioriteete paika panna ja kulutuste tõhusust mõõta palun üritage lühidalt teha, ütleb proua Kressle. üritan. olen teiega nõus. tõesti, vastavusaudit on tõesti kõige aluseks. kui eelarveraha ei kulutata vastavalt seadustele, siis on meil probleem aga kui see küsimus on lahendatud, siis järgmisena peaksidki vaatluse alla tulema prioriteedid tulemustepõhine eelarvestamine on prioriteediks komisjonile ja teistele poliitiliste otsuste tegijatele. kontrollikoda keskendub äh, tulemusauditile, äh, ükskõik, kas äh, komisjonil õnnestub tegurid paika panna või mitte, me peame nendega koostööd tegema ja see ei ole lihtne. aga meie vastutada, on siiski see tulemuste hindamine. tulemuspõhised auditid äh, analüüsivad olukorda, erinevaid standardeid ja tegureid. see on meie professionaalne hinnang siis reeglitest kinnipidamise kohta lisandväärtus Euroopa Liidu tasandil, see on väga tähtis. kuidas näidata, et eelarve ja finantsmäärus Euroopa Liidus kehtib kõigi jaoks. peame olema esindatud ja mida vähem on meil vahendeid ja mida rohkem poliitikavaldkondi lisatakse rahastamisse, Euroopa Liidu eelarvesse, seda suuremaks ka probleemid lähevad. siis äh, auditid, see, kuidas, kui selged on meie aruanded, ka selle kallal teeme koostööd. ma arvan, et äh, meie aruanded on muutunud paremaks, meil on teavituskampaaniad, meil on Twitteri konto, me säutsume, meil on kommunikatsioonistrateegia me üritame, aga see ei ole alati lihtne, üritame lihtsus, lihtsamalt ennast väljendada, aga sellegipoolest jah, see ei ole lihtne. kolleeg Salafranca. kolleeg Salafranca viimasena. räägin lühidalt, aitäh teile, proua esimees ning aitäh teile, ähm, härra Muguruhta, teie sõnavõtu eest. ma äh, rohkem kui teie pikad kogemused äh, ülikooli professori ja ähm, äh, riigiametnikuna tahaksin ma teada rohkem sellest, mida te tegite kontrollikojas, olen näinud teie poolt koostatud raporteid, te valiti, valiti ka dekaaniks oma kolleegide poolt ja peale selle tegelesite te ka majandusküsimustega, vabakaubandus, ähm, vabakaubandusküsimustega, äh, me hääletame täna just Austraalia-Uus-Meremaa kaubanduslepet tegelesid eh, Kreeka küsimusega, samuti eh, ka reitinguagentuuridega ning eh, küsimus on siis järgmine. kuidas on võimalik kasutada instrumente tulevikus? Te rääkisite majanduskriisi auditeerimisest, kuidas äh, võib kontrollikoda kasutada selleks, et tulevik, tulevasi kriise ära hoida, sest kodanikel on tunne, et majanduskriisist on praegu ametlikult üle saadud, aga samas on Euroopa riikides populistlikke liikumisi, kes äh, väidavad, et see sugugi mitte nii ei ole. ning kuidas oleks võimalik selliste audititega äh, kontrollipoja poolt äh, panustada sellesse, et ära hoida tulevasi majanduskriise, äh, kuna kontrollikoda on nii suur autoriteet äh, ja on esile kerkinud väga positiivselt pärast viimast majanduskriisi suur aitäh teile, härra Salafranca, sest see ei ole mitte sugugi lihtne küsimus. ma, rääkisime sellest, kui keeruline oli institutsiooni jaoks eh, majanduskriisi eh, eh, auditeerimine, meie aruanded on olnud põhjalikud. arvan, et panustavad näiteks kriisis olevate riikide finants aitamist, samuti ka finantsjuhtimise kontrollimist. ma ütleksin, et see on oluline peatükk Euroopa ülesehituses, mis ei ole sugugi mitte valmis omadega ning ähm, see on seotud ka mitmesuguste muudatuste ja ettepanekutega ning äh, tahaks teie tähelepanu pöörata kahele asjaolule. kõigepealt äh, see, mida meie nimetame landscape review mis puudutab äh, auditeerimise ähm, äh, defitsiitide kohta ning äh, suur osa praegusest ülesehitusest majandus- ja finantsjuhtimise küsimustes ei olnud tavapärases aruandlussüsteemis Euroopa Liidus meie mandaat keskpanga üle on väga piiratud, on olemas ka selliseid valitsusvahelisi organisatsioone nagu näiteks ISM, mis on siis Euroopa mehhanism, mille üle meil ei ole auditeerimispädevust, on äärmiselt oluline, et äh, sellised äh, vajakajäämised kaoks tulevikus. võin teile öelda ka seda, et hakkasime juba välja töötama ka sellist landscape review'd, äh, milles üritame äh, kokku võtta kõik äh, need küsimused, mille tuvastanud oleme praeguseni ning loodetavasti saame välja töötatud ka omapoolsed soovitused selles valdkonnas selle kohta, kuidas auditeerimine saab parandada Äh, suuremal määral äh, majandusjuhtimist, aitäh! suur tänu, hästi kähku ütlen, et see komisjon ja parlament äh, palub alati ka riigipõhist aruandlust, kas te toetate seda või te arvate, et see ei ole mõistlik? riikidepõhine aruandlus. meil ei ole võimu teha avaldusi liikmesriikide kohta, seda teevad liikmesriikide riigikontrollid. aga meie Euroopa Liidu tasandil peame valgustama otsuseid programmide kohta, mida liikmesriigid läbi viivad. on täiesti selge, et erinevad ametid ja agentuurid viivad neid programme liikmesriikides läbi, et on seal kogemused, parimad tavad ning ma tõesti leian, et me oleme olukorda parandanud, meie aruanded on läbipaistvamad, meil on need äh, äh korduvate vigade tabelid äh,, me näitame väga läbipaistvalt äh,, mis on toimunud, milline on veamäär äh,, me analüüsime seda korda ja me oleme tegelikult väga palju riikide kohta äh, tulemusauditites infot andnud. näiteks tõukefondide raha kasutamise kohta. mõtlen kas või oma koduriigi peale. Uh, um, meil on tõesti siin konkreetsed tulemused ja üpris varsti tulen teile esitlema äh, aruannet äh, Euroopa abi kasutamise kohta Kreekas. noh, ma arvan, et rohkem riigipõhisemaks ei olegi võimalik minna, meil on selge metodoloogia paika pandud. eks me näe, kuidas me siis oma süsteemi edasi arendame ka iga-aastase aruande koostamise raames. me ei tee ära teiste öö, institutsioonide tööd, mis on paika pandud siis liikmesriikides oma põhiseaduse kaudu. tänan kuulamise eest, tänan kogu teabe eest, mida te meiega jagasite ja nüüd me läheme järgmise kandidaadi juurde, aitäh teid, teile ja kohtumiseni. näed. järgmisena tuleb kuulamisele proua Jakobson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 ma jätkan inglise keeles, aitäh, proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komisjoni liikmed, daamid ja härrad mul on suur au olla täna teie ees jällegi kui Taani kandidaat Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaat. ma olen suurema osa oma elust pühendanud avaliku sektori auditeerimisele põhiliselt äh, sain oma kogemused Taani riigikontrollis töötades, aga ka erinevates rahvusvahelistes äh, erinevatelt rahvusvahelistelt töökohtadelt ja mul on päris äh, laiapõhjalised teadmised nii finantsvastavus kui ka tulemuspõhise auditeerimise kohta. viimase kahe aasta jooksul vastutasin kuue eriaruande koostamise eest ja seal räägiti põhiliselt maavarade kasutamisest ja välistegevusest, julgeolekust ja viim-, palju aastaid olen just äh, kasutanud oma juhtimiskogemusi selleks, et kontrollikoja tööd parandada ja väga tähtis on olnud minu jaoks ka äh, kontrollikoja liikmete koolitus ja olen tõesti üritanud teenida kontrollikoda, ükskõik kas olin äh, kvaliteedikontrolli komisjoni liige, või kui vaatasin üle kolleegide tehtud, tehtud tööd või kui võtsime vastu raporteid siis kas enda kojas või kogu kolleegiumis. olen andnud alati endast parima selleks, et meie aruannete kvaliteet oleks hea, eh, piisavalt hea ja et eh, need aruanded teeniksid erinevate eh, huvipoolte huve ja peale selle olen ma siis äh, väga aktiivselt olnud siis ka kolleegiumi liige. olen ka Intosai professionaalsete standardite komitee kunagine esimees ja sellepärast on minu jaoks olnudki väga tähtis just koostöö erinevate kontrolliasutuste vahel. ja väga tihti olen Kontrollikoda esindanud ka erinevates foorumites ja Äh, seda siis ka professionaalsete standardite komisjonis. kogu oma professionaalse elu olen olnud osa sõltumatutest institutsioonidest, kus on kõrged eetikanormid ja väärtused. ja kui mind valitakse tagasi, siis pean kinni nii käitumisjuhistest kui ka rahvusvahelistest auditeerimisstandarditest, kaasa arvatud äh, eetikanormidest äh, võitlen õigluse ja läbipaistvuse eest ja pööran suuremat tähelepanu ka soolisele võrdõiguslikkusele meie haldusaparaadis. ja jätkan ka auditeerimist koos kõikide ähm, äh,, jätkan ka auditeerimist äh, objektiivselt ja professionaalselt. olen aru saanud, et Euroopa Liit peab äh, kodanikele rohkem kui kunagi varem näitama, et Euroopa Liidul on lisandväärtus ka nende jaoks ja Kontrollikoda peab olema siin väga e, tähelepanelik, kui ta räägib just avaliku sektorite vahendite tõhusast kasutamisest ja Euroopa Liidu maksumaksjate huvidest. me peame jätkama ähm, oma tööd komisjoni ja liikmesriikide suunal selleks, et nad parandaksid oma aruandluskohustust just Euroopa Liidu vahendite kasutamisel vastavusest ja kasutamisest ei piisa. Euroopa maksumaksjad peavad nägema tõesti käegakatsutavaid tulemusi ja selle taustal peab Kontrollikoda hoolitsema sellest, et meil on võimekus, teadmised ja ka vastupanuvõime selleks, et hakkama saada erinevate riskidega. nagu üks minu kolleegidest natukene aega tagasi ütles, kontrollikoda peab olema Äh, tulevikukindel ja ma leian, et äh, kontrollikoja töö erinevate poliitiliste osapooltega on väga tähtis. viimase kahe aasta jooksul olen tõesti pingutanud selleks, et osaleda erinevate foorumite töös, käia ka parlamendi ja komisjoni ees erinevates delegatsioonides ja selleks, et rääkida siis kontrollikoja tööst ja jätkan seda ka siis, kui te minu mandaati uuendate. aitäh, proua esimees ja olen valmis vastama teie küsimustele suur tänu ettekande eest ja kõigepealt saab sõna meie raportöör uh,. aitäh, proua president, proua esimees. jah, tehnoloogia on alati minu jaoks kuidagi kaks sammu ees, ütleb äh, härra Tarand. aitäh teile ettekande eest, olen lugenud kõiki neid dokumente ja kokkuvõtteid teie tegevuse ja karjääri kohta ning kuulasin nüüd ka teie sissejuhatuse ja mul tegelikult ei ole küsimusi. Ehm, ma suhtun positiivselt äh, teie jätkamisse kontrollikoja liikmena, aga te ütlesite ka ise, et äh, soovite siin võidelda soolise võrdõiguslikkuse ja soolise tasakaalu eest kontrollikojas. Ehm, kas te olete mõelnud ka selle peale? et kontrollikoja liikmed võiksid oma liikmesriikide valitsuste poole pöörduda selleks, et kuidagi soolist tasakaalu saavutada, sest muidu põhimõtteliselt viimse päevani võitleme me siin äh, selle eest, äh, et saada naised, noh, meil on siin naised Taanist ja Eestist ja Bulgaariast. aga see on ka kõik kas me võiksime teiega üheskoos midagi teha selleks, et sellist äh, üheksateistkümnenda sajandi mentaliteeti Euroopa Liidu liikmesriikides muuta uh,? aitäh nende kenade sõnade eest, härra raportöör sooline tasakaal. kontrollikojas me ütleme, et me üritame tõesti pingutada selleks, et äh, saada naissoost juhtivaid töötajaid. kui me soovime tõesti saada naissoost äh, juhtivtöötajat või direktorit, keda meil praegu ei ole, siis on meil vaja ka tõesti kogenud naissoost audiitoreid ja kui mind esimest korda kontrollikotta valiti, siis mind äh, positiivselt üllatas see kvaliteet, äh, millega tööd tehti, väga kompetentsed inimesed, aga selleks, et äh, üle kolmekümne kuue protsendi meie juhtivatest töötajatest oleks naised, tuleb rohkem ära teha ja tõesti, me peaksime kuidagi üritama ka mõnest naisterahvast direktori teha et sooline tasakaal liikmete hulgas. meil on praegu neli naisest liiget, Ungari, Prantsusmaa, Bulgaaria ja Taani on saatnud naisterahva. mul oli väga hea meel näha, et paar päeva tagasi Rootsi valitsus äh, pani kandidaadiks Eva Lindströmi, mis tähendab seda, et meil võiks olla varsti viis naisterahvast, mis on juba väike edusamm edasi. aga see on liikmesriikide vastutada nii et kui survet jätkata, siis loodetavasti mingil hetkel jõuame. ma jätkan surve avaldamist, ütleb härra Tarand. ja ma tõesti arvan, et on väga tähtis, et me teeme koostööd ja, ja avaldame survet selleks, et saavutada soolist tasakaalu kõikides valdkondades. ka näiteks eraettevõtetes on sama probleem. et ettevõtete nõukogudes ei ole piisavalt naisi. nii et tuleb jätkata lihtsalt seda tööd, aitäh. ja, ich hab jah, mul on kaks küsimust, ma esitan need kõikidele kandidaatidele. kas te elate Luksemburgis, kas teil on seal korter, mitu tööpäeva keskmiselt nädalast veedate te kontrollikojas, see oli esimene küsimus ja teine küsimus puudutab riigipõhist aruandlust. kas te toetate niisugust aruandlust, kui jaa, siis miks, kui ei, siis miks? Thank you, chair. Well Uh, aitäh! esimene asi, kui te mind eelmine kord ametisse nimetasite, läksin Luksemburgi, üürisin korteri, ma elan seal ja olen kontrollikojas viis tööpäeva kohal isiklikult ma saan iga päev tööle ka jalutada, nii et äh, ma olen väga rahul selle olukorraga, sest äh, Äh, mis puudutab liikluse olukorda, siis äh, autosid on palju. nii et viis päeva olen esindatud Euroopas. Need äh, riikidepõhised aruanded, ma tean, et te olete tõstatanud selle küsimuse, et võib-olla tuleks siin veel analüüse läbi viia eriaruannete kohta ja et võib-olla peaks eriaruandeid teatud riikide kohta koostama. või et ka iga-aastases aruandes peaks olema rohkem äh, riikidepõhist informatsiooni. kui vaadata seda kontrollikoja perspektiivist, siis me oleme tõesti väga palju ära teinud selleks, et rohkem infot sisse panna iga-aastasesse aruandesse me ei ole muidugi seda kõike veel saavutanud, aga me tõesti üritame igastasesse aruandesse rohkem kaasata siis infot ka liikmesriikide kohta ja eriaruannete puhul ma leian, et meil on siin väga hea erinevate programmide segu erinevatest liikmesriikidest. kas me võiksime nüüd otsustada, et keskendume ainult ühele riigile? jah, me võiks. aga ma arvan, et audiitori perspektiivist on mõistlik see, et kui sa valid rohkem riike välja, siis on sul ka mida võrrelda ja sa saadki siis võrrelda. nii et äh, ühe riigi väljavalimine ei anna võib-olla nii palju informatsiooni, sest sul ei ole midagi võrrelda, sul ei ole mingeid äh, võrdlustähiseid ega näiteid. aitäh! suur tänu! jah, muidugi see võrdlemise mõte on seal taga, järgmisena proua Jana Sender, palun. suur aitäh teile! ma Mm, tuleks äh, selle juurde, mida ütles kolleeg Tarand, äh, et äh, hea meel on selle üle, et pole mitte ainult üks väheseid naisi kontrollikojas, vaid te tegelete ka sellega, et oleks rohkem naisi olulistel ametikohtadel, sest kontrollikojas, sest me teame, et äh, raamatupidajate amet äh, ajalooliselt võib-olla pole olnud väga äh, naistele omistatud, nii et sellega seoses teie tegevus on eriti oluline, võttes arvesse, et teil on väga laialdased rahvusvahelised kogemused, teate väga hästi, et äh, te teate, on olemas mitmesuguseid fonde, mida tuleb aina juurde meie jaoks on tegemist küsimusega, mis äh, väärib äh, tähelepanu ning tahaksin küsida, kas on võimalik äh, selles usaldusfondis kontrollitakse Euroopa poolt kasutatavat raha või annetatavat raha tulemuste saavutamiseks ning võttes arvesse, et te olete professionaalne raamatupidaja, audiitor ning olete väga kaua kontrollikojas tegutsenud. tahaksin küsida, kas te, teil on piisavalt töötajaid, et reaalselt äh, kontrollida äh, eelarveid ja eelarvestamist, kas te arvate, et meil on piisavalt materjali, et seda teha, kas meie töötajad, kas auditorid, audiitorid on selleks piisavalt valmis? suur aitäh teile, proua Sender. esimene küsimus eh, usaldusfondide kohta. Eh, see, mille ma tegin ku-, eh, usaldusfondi kohta, oli väga oluline, sest ma, sest see oli esimene, millega me tegelesime. kui mm, küsimus on usaldusfondides, siis äh, tegelikult toetus on eelarvetoetus. audiitoril on seega spetsiifiliselt keeruline seda rahavoogu jälgida. see on nagu äh, sega, kui segaksime kuuma ja külma vett ja küsimus on siis selles, et kuhu see äh, raha läheb, eks. nii et äh, selles osas on oluline, et meil on selgeid eesmärke vaja meil on vaja selgeid indikaatoreid, mitte palju, sest komisjonil on raskusi selgeid eesmärke ja indikaatoreid äh, esitada, aga meil on vaja seda, mis aitaks meid suunata õiges äh, suunas edasi, et annaks ülevaate selle kohta, kuidas Euroopa fondid mõjutavad äh, abisaajaid ning äh, milline mõju on sellistel fondidel, kui me vaatame asja Euroopa Liidu kontekstis, siis näeme eh, mitmesuguseid võimalusi eh, toetust eh, taotleda, kas usaldusfondid, otsetoetused või muu, kuid minu seisukohast audiitorina on asi nii, et ma saaks, sooviks saada kindlust selle kohta, et raha kasutatakse hästi, et see mm, Äh, on, et sellel on selline mõju, äh, nagu me ootame, sest äh, rah-, kindlasti maksumaksjad sooviks, et abi tõesti jõuaks neile, keda, kellele see mõeldud on. Mm, eelarve toetust kasutatakse paljudes riikides, kuid meie audiitoritena peame olema väga eri-, ettevaatlikud rahavoogude jälgimisel ning peame keskenduma sellele, mm, kuidas toetuse mõju äh, Äh, võiks äh, äh, mõõta. ning meil on olemas vajalikud töötajad, lihtne on, lihtne oleks öelda, et andke meile töötajaid juurde, sellest oleks abi, aga seda ma ei tee. Ehm, ma arvan, et professionaalses keskkonnas on meil vaja jätkuvalt teha kõik selleks, et me suudame parandada oma professionaalseid teadmisi, me ei ole veel jõudnud eelarve osas selleni, kuhu me tahaks jõuda, aga me kindlasti tegeleme eh, eh, oma töötajate koolitamisega, et eh, jõuda soovitud tulemusteni, aga praegu pole veel jõudnud, aitäh. kolleeg Zabajeva, palun. suur aitäh teile, suur aitäh teile teie töö eest ja mul on küsimus äh, milline, mida te eh, sooviks, eh, mida, millist tegevust te sooviks toetada, mis otseselt mõjuks posi-, eh, kodanike igapäevaelule positiivselt, aitäh! ma kasutaks näitena ühte oma spetsiifilist raportit, see oli huvitav küsimus, näiteks toiduainete ähm, äh, raiskamise toidujäätmete kohta Eh, ning eh, küsimus oli siis selles, kuidas kasutada olemasolevat poliitikat, me ei taha lisavahendeid, küsime seda, kuidas on olemas, kuidas on võimalik kasutada olemasolevaid vahendeid ja võimalusi ning eh, selles spetsiifilises raportis me tegelesime sellega sügavuti kunagi ja see tekitas suurt huvi, sest kunagi pole nii palju ajakirjanduse poolset huvi olnud meiepoolse raporti vastu see oli suunatud, see oli suunatud sidusrühmadele, kodanikele ning ning see oli suunatud ka teile siia ning see, mida me teeme kontrollikojas, on teie tööle samuti suunatud, samuti eh, kodanikele suunatud, nii et me vaatame iga-aastast tööprogrammi, mille me kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks avaldasime just, siis on mitmesuguseid raporteid, mida kolleegid võivad teile esitada. üks puudutab kodanike õigusi, teine just nimelt toidujäätmeid, on mitmesuguseid äh, noorsootööpuudusega tegelevaid äh, raporteid. arvan, et see on hea näide sellest, et me teeme oma raporteid mõeldes kodanikele ning äh, saame äh, teeme midagi ka teie jaoks siin järelevalve kontrollikomisjonis, aitäh. jah, ka meie jaoks oli see raport erakorraliselt oluline ja me püüame neid usaldusfondide teemad ka komisjoniga jätkuvalt läbi rääkida ja vältida seda, et halduskulud ei oleks vähemalt kolmekordsed. kolleeg Schmidt, palun aitäh, tahaksin esitada täiendava küsimuse, täpsustava, te rääkisite eelarvetoetustest, see huvitab mind iseäranis, te ütlesite seda, et te tahate tagada seda, et raha jõuab sinna, kuhu ta peab jõudma. ja kui me räägime eelarvetoetustest, ei ole see mitte alati võimalik, see ei ole peaaegu kunagi võimalik, kuid komisjon kaitseb jõuliselt alates alati niisugust eelarvetoetust ja minu jaoks on see suhteliselt vastuoluline teema. kuidas kulgeb aga põhimõtteliselt koostöö äh, Euroopa Komisjoniga, äh, lähenemised on väga sageli äh, erinevad kuidas te koos töötate ja, ja kas te tõesti õnnestub kontrollida seda, mida te kontrollida soovite, äh, sest väga sageli komisjon püüab minu meelest suunata teid sinna, kus asjad toimivad ja mitte sinna, kus toimimisest ei ole juttugi. Um, I would go back to the Beku Trust Fund again. kui me äh, räägiksime siin taas nüüd jälle usaldusfondidest, sest meie soovitus komisjonile oli see, et nad peaksid äh, meie äh, kogemusi kasutama me, ja kasutama meie raportit usaldusfondide kohta ning äh, seda ka tulevaste usaldusfondide loomisel. siin on mitmesuguseid teemasid, mida nad peaks arvesse võtma tulevaste usaldusfondide loomisel ning seda finantseerimisvahendit kasutades peaks kõigile neile küsimustele mõtlema. nüüd, kas Äh, millises, äh, kas millistes riikides äh, asjad toimivad või mitte, siis me alati esitame riskihinnangu oma töös ja meil on väga laiapõhjaline kombinatsioon audititest, mille osas teame, et saame häid tulemusi ja häid näiteid, aga on ka valdkondi, kus leiame, et asju võiks parandada ning äh, võime, võiksime selles osas esitada ka soovitusi. igatahes äh, tean, et parlament soovis äh, rohkem informatsiooni usaldusfondide kohta, igatahes vaatame üle uusi algatusi ja mõtleme selle peale, kuidas oma kogemusi paremini kasutada uute algatuste toetamiseks komisjoni poolt, loodetavasti vastasin teie küsimusele, aitäh! aitäh! me oleme kuulamisega lõppemise, lõpule jõudnud, me tänan, et te tulite siia, kohtumiseni! Äh, ja nüüd on äh, järg Portugali kandidaadi käes. Äh, meil on nüüd järgmiseks kuulatavaks Figueiredo me oleme tegelikult äh, kaks ära kuulanud, peale kolleeg Figuei Redot on meil veel kavas bulgaarlannast Ivanova, Liliana tere tulemast äh, Konti komisjonis ja te saate ka kohe sõna selleks, et äh, ennast esitleda, palun. kõnelejal pole mikrofoni, palun pange kõnelejale mikrofon. palun kõnelejale mikrofon, tal ei ole mikrofoni. suur tänu teile, proua esimees, et mulle sõna andsite teen oma lühikese sõnavõtu prantsuse ja inglise keeles. lugupeetud proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, saadikud, härra raportöör, minu jaoks on see suur au ja väga suur vastutus taas kord teie ees sõna võtta, olles kandidaat Euroopa Kontrollikotta pärast vastavat soovitust minu kodumaa äh, valitsuse poolt aasta tagasi ma äh, tulin siia, et äh, saada teie toetus, et äh, olla ülejäänud osa ametiajast, asendades Portugali kontrollikoja liiget, kes olid ees, kes oli ametis enne mind ning äh, Äh, kindlasti olete üle vaadanud äh, kokkuvõtte sellest, mida olen selle aasta jooksul teinud Kontrollikojas äh, ning olen valmis vastama kõigile teie küsimustele, mida soovite esitada. nüüd on minul soov rääkida minevikust ja tulevikust, lugupeetud daamid ja härrad. ma olen väga pühendunud Kontrollikoja olulisele rollile suurendada kodanike usaldust Euroopa institutsioonide vastu kooskõlas Kontrollikoja eesmärkidega, mis on kirjas aluslepingutes. ma tahaksin rõhutada, et kodanikud võivad usaldada Euroopa finantsjuhtimist ainult siis, kui nemad ja nende esindajad võivad veendunud olla selles, et kõiki rakendatavaid reegleid on järgitud. sellega seoses ma leian, et on väga oluline eh, eh, kontrollikoja iga-aastast raportit arvesse võtta ning eh, E, e, e, samuti oleks võimalik usaldada Euroopa Liidu arve, arveldamise ja finantsjuhtimise legaalsust ja regulaarsust. tulevikus kooskõlas rahvusvaheliste auditi standarditega peaks aluseks võtma pidevalt arenevat lähenemist, kasutades ära äh, ka tööd, mida on sellised auditorid juba teinud, toetudes nende tulemustele ning aidates Euroopa Liidu äh, vähendades äh, vajadust kontrollide ja administratiivkoormuse järele. sellega seoses on minu jaoks õigusriigi väga oluline teema, samas olen nõus ka sellega, et tulevikus peaksime rohkem keskenduma ehm, tulemuslikkusele, hinnates eh, kavatsetud, eh, kavatsetud tulemuste saavutamistele, eesmärkide saavutamistele ja nende mõjude hindamisele ning mõeldes sellele, kuidas Euroopa tegevus mõjutab inimeste igapäevaseid elu, igapäevast elu. oleme selleks teinud juba eh, olulisi samme ning usun, et peaksime tegema edasisi edusamme selles suunas. Need on olulised üldised suunised, mis on kokku võetud ka kontrollikoja strateegilistes dokumentides, mida ma toetasin ja millele eh, olen pühendunud, kuid eh, samas eh, võtan arvesse ka seda, et praegusel hetkel olen ma äh, ametis kontrollikoja kojas, mis tegeleb äh, äh, loodusvarade auditeerimisega ning valdkonna auditeerimisega ning selles valdkonnas äh, Eh, peab olema Kontrollikoda valmis oma panust osutama ning hinnata, eh, hindata ühtlasi olemasolevat mitteaastast eh, finantsraamistikku ning muid Euroopa Liidu poliitikavaldkondi, eriti tuleb üle vaadata meie ühtne põllumajanduspoliitika seoses selle suure finantskaaluga. ma olen ka teadlik sellest, et uued eelarvepiirangud on hakanud esile kerkima seoses arvatavate äh, sissetulekute vähenemisega ning uute Euroopa avalike vajaduste ja poliitikavaldkondade esile kerkimisega. ning äh, kuigi äh, on võimalik hakata siin esitama küsimusi, mis on seotud kaitseküsimuste, julgeoleku ja immigratsiooniga, arvan, et peaksime tähelepanu pöörama ka loodusvaradele ning muuhulgas ka keskkonnakaitsele, kliimamuutusele ning toiduahelale. Euroopa Liidu ees on praegu väga palju suuri väljakutseid, nagu ma eh, seda ütlesin selles komisjonis aasta aega tagasi, olema veendunud selles, et Euroopa riigid ja rahvad suudavad nende väljakutsetega tõhusalt toime tulla ainult siis, kui jääme ühtseks. olen sügavalt veendunud Euroopa projekti vajalikkuses ning väärtustes ja põhimõtetes, mis on Euroopat juhtinud algusest peale. kinnitan äh, et olen, äh, usun endiselt Euroopa äh, Kontrollikoja väärtustesse, eelkõige puudutab see äh, erapool-, erapooletust ja seda on, olen teinud ka, samu väärtusi olen hinnanud oma eelnevates ametites, olen ka veendunud selles, et Kontrollikoda peaks toetama endiselt dialoogi ja koostööd Euroopa Parlamendiga ning äh, oluline partner on sealjuures teie komisjon, lugupeetud proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud ähm, lugupeetud äh, raportöör selle sõnavõtuga. loodan, et suutsin teile edastada mõningad olulisemad punktid, mis on minu jaoks väga olulised minu tegevuses Kontrollikojas. olen teie käsutuses iga, kõigile küsimustele vastamises ning olen veendunud, et äh, võtame täielikult arvesse teie märkuseid ja kommentaare, aitäh! suur aitäh, sõna saab härra raportöör. Uh, aitäh, härra Figueiredo. mul on kaks küsimust, mis tulevad teie, tulenevad teie tegevusest äh, audiitorina, kui koostasite audiitoride ühise põllumajanduspoliitika kohta. kui te koostate auditi selle kohta, kuidas ÜPP toetuseid ei toimi väga hästi ei üleilmsel tasandil ega ka Euroopa Liidus ja toovad sellega kaasa ebavõrdsuse vanemate ja uuemate liikmesriikide vahel. mis te arvate, kas oleks hea, kui Kontrollikoda koostaks auditi enne, kui Euroopa Parlament hakkab hääletama väetiste ja pestitsiidide üle? Need olid minu kaks küsimust Thank you, Mr Tarand, for your aitäh, härra Tarand. et nüüd vastata teie kahele küsimusele, siis ma arvan, et need tuleks kahte erinevasse valdkonda panna. esiteks ühise põllumajanduspoliitika toetused, kas nad toimivad hästi? see oli, eks ju, esimene küsimus. ja teine küsimus, mis puudutas teine küsimus, mis siis vist puudutas siis äh, keskkonnakaitset ja säästlikku arengut esiteks, kõik need finantsvahendid, mida ühises põllumajanduspoliitikas kasutatakse, ja mõtlen nüüd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta reformi peale ja uutele maksesüsteemidele, toetussüsteemidele talunikele ja need andmed, mis meil on olemas. Nende kohta ütleksin, et alguses oli probleeme, aga rahastamissüsteemid Euroopa Liidus toimivad hästi. on probleeme teatud liikmesriikidega kuid meie leiame, et need andmed, mis meil praegusel hetkel on olemas, näitavad, et nendest probleemidest on võimalik üle saada. ja teiseks, paljude riikide jaoks oli väga raske pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta reformi need uued meetmed sisse viia aga üleüldiselt need asjad toimivad hästi, teatud probleemidega, teatud raskustega, aga nad toimivad hästi. ja just sellepärast iga-aastases aruandes selles peatükis, mis puudutab loodusvarasid, oleme välja toonud selle, et veamäär on vähenenud ja see on äh, kooskõlas ka sellega, mida minu isiklik kogemus selle kohta ütleb. teiseks, äh, keskkonna küsimused. Äh, kuidas ühine põllumajanduspoliitika on seotud keskkonnaga? meie peame vaatama, kas põllumajanduspoliitika sees on meetmeid, mis puudutavad keskkonna kaitsmist ehk kontrollime neid määruseid. ning hoolimata headest kavatsustest sisse viidud meetmed ei toonud äh, endaga kaasa talunike käitumise muutmist maa, muutumist maa harimisel. jah, meil on olemas küll meetmed, aga nad ei ole piisavalt tõhusad selleks, et ka konkreetseid tulemusi saavutada, ehk siis keskkonda kaitsta. mulle tundub, et tulevikus peab seadusandja selle probleemiga arvestama teine küsimus. kahe tuhande kolmanda aasta reformi üheks põhjuseks ja kahe tuhande üheksandal ja aastal tehtud muudatuste ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta reformi põhjuse, põhjuseks oli see, et Euroopa talunikud oleks võrdväärses olukorras ehk et midagi on tõesti juba selles valdkonnas ära tehtud. aga siiski tuleb veel pingutada. ma ei tea, kas ma vastasin teie küsimustele. Te vastasite küll. jah. meie juba ootame teilt siis muidugi seda rohestamise eriraportit. järgmisena kolleeg Štehhovski. aitäh, proua esimees aitäh, lugupeetud külaline. mul on üks küsimus äh, teie arvamuse kohta. mis on Euroopa Kontrollikoja menetluste kõige suurem nõrkus? Thank you, Mr Tšekovski, for your question aitäh selle küsimuse eest. uue liikmena on väga raske rääkida nõrkustest, ma olen ju kõigest aasta olnud kontrollikojas, ma tahaks pigem rääkida sellest, mis on tugevused ja tõesti seal neid tugevusi on päris palju, näiteks inimressurss ma tõesti leian, et tegemist on väga kompetentsete ja pühendunud professionaalsete töötajatega selles organisatsioonis äh, nende inimestega on väga hea koos töötada. aga kui te küsite, mis on problemaatilised kohad, nõrkused, siis mulle tundub, et on üks küsimus, mis võib osutuda raskeks, nimelt kuidas tõhustada koostööd Euroopa Kontrollikoja ja liikmesriikide riigikontrollide vahel? see on väga tundlik küsimus, sest meil on siin tegemist sõltumatute institutsioonidega. aga igaüks peaks olema ka teadlik sellest, et meie vastutame väliskontrollide eest eh, ja kontrollime nii Euroopa kui ka riiklike ressursside kasutamist. ja me peaksime leidma koostöövõimalusi ning koordineerima oma tegevust äh, nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. ja kui see õnnestub, siis tulemus Euroopa Liidu jaoks üleüldiselt on hea. sest me vähendame kontrolle ning administratiivset koormust, millest ma rääkisin ka juba oma sissejuhatavas sõnavõtus. ma arvan, et see on kõige põhilisem küsimus. kuidas hoolitseda selle eest, et tulevikus me tõesti saame teha koostööd ja koordineerida oma tegevust Euroopa Liidu tasandil ja riiklikul tasandil, kui räägime siis finantsalasest kontrollist ja muidugi kuulasime väga hea meelega ära äh, kontrollikoja suunas tehtud kiitusi, aga minu kodupiirkonnas öeldakse, et liigne kiitus äh, teeb laisaks. suur tänu teile, proua esimees ning äh, suur aitäh teile, härra Figueiredo sõnavõtu eest, lugesin teiega tähelepanelikult ECV-d ning äh, nägin, kui suured kogemused on teil Portugalis äh, auditeerimisvaldkonnas ning lugesin ka teie poolt koostatud äh, raporteid teie tööajast Kontrollikojas ning peale teie raportite, mis puudutavad ühist põllumajanduspoliitikat, nägin ka seda, et te olete eetikakomitee liige Kontrollikojas. ning selles valdkonnas tahaksin ma teie käest küsida äh, Äh, loomulikult mitte selliste äh, kaasuste kohta, mis äh, ähm, on salastatud, aga tahaksin küsida, millised reeglid reguleerivad tegevust, mis on kooskõlas Kontrollikoja liikmega tegevuse ajal ja ka hiljem. ma tahaksin teada, kas võiksite rääkida mulle täpsemalt õigusraamistikud, loomulikult ma ei küsi konkreetsete juhtumite kohta, vaid teada, tahaksin teada saada, milline, milline eh, tegevus on kooskõlas mandaadiga. aitäh, härra Salafranca esitatud küsimuste eest. aitäh küsimuse eest ja aitäh, et olete lugenud minu raporteid Neil on väga lihtne vastata. meil on käitumisjuhised. nii kontrollikoja liikmete kui ka haldusaparaadi liikmete jaoks. jaa Need käitumisjuhised toovad välja ka kõik põhilised põhimõtted, millest tuleb kinni pidada. üleüldistes avalik, üleüldised avaliku sektori ametikohtadel, et tuleb olla sõltumatu, kollegiaalne. Need ongi need põhilised väärtused ja kui meil näiteks eetikakomisjonis, mille liige olen ka mina, sest mu kolleegid valisid mu selle komisjoni liikmeks, seal eetikakomisjonis code of conduct, but not only the code of seal me peame nendest põhimõtetest kinni ja käitume vastavalt Kontrollikoja käitumisjuhistele aga meil on ka üldisemad reeglid äh, rahvusvahelistes dokumentides, mis on tähtsad, kui me konkreetseid äh, hinnanguid läbi viime. ja ka siis, kui kontrollikoja liikmed äh, teevad midagi väljaspool kontrollikoda või kui nad lahkuvad oma töökohalt kontrollikojalt nii et on näiteks seal teatud põhimõtted paika pandud, kuidas auditeerimisülesandeid eh, läbi viia ja kes võib teha mida, arvestades tema eelnevat eh, professionaalset kogemust. nii käitumisjuhistes kui ka paljudes Euroopa Nõukogu kui ka ÜRO ja OECD dokumentides ning isegi teiste Euroopa Liidu institutsioonide, näiteks komisjoni dokumentides on paika pandud reeglid käitumise kohta. nii et kui me näeme siin konkreetseid juhtumeid, siis me peame arvestama kõikide nende reeglitega ja leidma parimaid lahendusi iga juhtumi kohta. ei tea, kas ma vastasin teile nüüd teie küsimusele, aga kui ei teinud, siis üritan uuesti ja nüüd äh, kolleeg Ashworth. härra Figureido audiitorina palun, et te teeksite auditi ka enda kohta. me küsisime teilt, et mis on kontrollikoja nõrkused ja tugevused. aga mis on härra Figueredo tugevused ja nõrkused? The, the main weakness I have is minu kõige suurem nõrkus on see, et ma ei tea mitte midagi. mul on väga palju veel õppida. sellepärast olen tõesti pühendunud koostööle kolleegidega kontrollikojast ja ka haldusaparaadi liikmetega, sellepärast et neil on väga palju teadmisi, mida minul ei ole. ja mina saan oma tööd teha ainult nii, et kuulan nemad ära ja õpin neid nii kolleegidelt kui ka administratsiooni liikmetelt. see on minu põhiline lähenemisviis, see on üks minu põhiline nõrkus ja ma eeldan, et te tahtsite äh, minu professionaalseid nõrkuseid teada, sest eratasandil on mul neid nõrkuseid veelgi rohkem, aga ei, parlamendil pole neid küll vaja teada. It can be crucial, but I would say that uh, they are really not important. aga nad tõesti ei ole tähtsad, ma ütleks nii. tugevused ainus tugevus, mis mul on, on minu karjäär. kolmkümmend aastat avalikus sektoris, äh, avaliku halduse kõikidel tasanditel Portugalis äh, olen teinud äh, väga, tööd väga palju, eri, tööd erinevatel tasanditel, seadusandlikus, täidesaatvas äh, institutsioonis, olen olnud mitmete organisatsioonide liige, olen töötanud nii Portugalis kui ka välismaal, näiteks Hiinas, töötanud rahvusvahelistes organisatsioonides eksperdina. nii et peaksin seda oma tugevuseks ja kasutan seda tugevust iga päev nagu... kui kõik niimoodi toimivad, siis me oleme õigel teel, tahaksin küsida nagu ka teil, nagu ka teistelt kandidaatidelt, kas te elate alaliselt Luksemburgis, kas teil on seal korter, kui mitu päeva te seal nädalas olete ja mida te arvate riigipõhisest aruandlusest? Uh Eh, yes, no aitäh, esimesele küsimusele on väga lihtne vastata, minu kodu on Luksemburgis, kolmkümmend minutit lähen jalgsi kodus tööle. Luksemburg on väga ilus linn, mulle meeldib seal elada. ja teine küsimus see vana küsimus äh, auditeerimise kohta, et kas peaks riigid nimepidi välja tooma ma leian, et me peame olema läbipaistvad, institutsioonide vahel peab olema läbipaistvus ja institutsioonid peavad olema läbipaistvad ka riikide ja kodanike jaoks. mul ei valmista mitte mingit muret konkreetsete näidete toomine, nii nagu me teeme seda iga-aastases aruandes. kui me seda teeme siis me parandame tegelikult äh, häid tavasid, aitame nendele kaasa. kui me seda ei tee, siis tuleb öelda, et neid häid tavasid ei olegi, sest on nii häid kui ka halbu tavasid kõikides liikmesriikides. see tuli ÜPP-st väga hästi välja, olen näinud häid näiteid kõikides liikmesriikides teatud valdkondades ja tean ka halbu näiteid kõikidest riikidest, lihtsalt teatud valdkondadest nii et tõesti on hea olla läbipaistev ning rääkida asjadest nii, nagu nad on. kui me seda teeme teatud eesmärgiga, ehk siis selleks, et tagada parem finantsmaldus ja üleüldine haldus Euroopa Liidu tasandis, riiklikul tasandil ja Euroopa Liidu tasandil, kui see on see eesmärk, siis tuleb tõesti kõigest siiralt rääkida. tea, kas vastasin teie küsimustele? jah, vastasite küll, ütleb proua Kressle. aitäh. järgmisena ja viimasena proua Ajala. Sí, bueno, la verdad es que señor Salafranca había quitado la, la pregunta. ning äh, viimane äh, küsimus äh, eetikakomisjoni liikmele ning äh, siin on äh, väga, tegelete väga paljude erinevate juhtudega, äh, mis on seotud ka huvide konfliktiga ning mis mõjutavad kogu institutsiooni. kuna te olete tööta-, kuna te töötate Euroopa institutsiooni heaks, kellel on äh, Ähm, sidemed mitmesuguste Euroopa liikmesriikidega, siis äh, statistiliselt on teil väga palju tööd ja kas äh, need aspektid, mida te mainisite, tähendavad seda, et äh, ka reputatsiooni küsimused on oluline osa teie institutsiooni tööst? ning äh, tahtsin küsida ka finantsmääruse kohta, mis on omal moel seotud ka Euroopa fondidega. kas teil on äh, mingisuguseid äh, fundamentaalseid elemente esile tõsta, et parandada äh, näiteks maa arengu küsimusi võttes arvesse teie eh, senist tegevust Kontrollikojas eh, ning eriti tunneme huvi selle vastu, eh, kuidas ette valmistada tegevusi, võttes arvesse, et neid on väga palju maaelu valdkonnas. kas teil on mingisuguseid mõtteid mida välja pakkuda äh, poliitika järgmiseks ülevaatusfaasiks. suur aitäh teile. suur aitäh teile, proua Ayala Sender, äh, küsimuste eest, äh, mida mulle tõstsite. Te tõstatasite kaks erinevat küsimust, see, mis puudutab statistikat ja ning arvan, et sooviksid äh, arvusid äh, kuulda, mis on seotud äh, eetikakomisjoni tööga. statistiliselt olen selle komisjoni töö liige olnud juulikuust peale. ma olen paar-kolm kuud olnud äh, seega seal tegevuses äh, ja sellest ajast peale, kui ma saabusin, tundub mulle, et äh, meil oli käsitluse all seitse juhtumit, mis olid seotud kohtuliikmetega, mis äh, olid seotud võimalike huvide konfliktidega, töötajate funktsioonidega kontrollikojas ning teiste funktsioonidega, mida arendada, samuti ka võimalikud huvide konfliktid erinev, eelnev, eelnevate töötajate osas, kes soovivad taas alustada oma äh, äh, professionaalset tegevust ja paluvad, taotlevad selleks kontrollikojalt äh, luba. Need on põhilised juhtumid, millega me antud hetkel tegeleme. aga te räägite küsimustest, mis on seotud reputatsiooniga ning võin teile kinnitada, et kui me näeme huvide konflikti ja võimalikke institutsioonide reputatsiooni kahjustamist ning Euroopa Liidu reputatsiooni kahjustamisega, sest ärgem unustagem, et Kontrollikoda on Euroopa institutsioon, siis äh, me äh, pöörame sellele väga tä suurt tähelepanu, rea-, kas te, sellele, kas tegemist on võimaliku või reaalse äh, reputatsiooni kahjustamisega, tegeleme ka võimalike tulevase eh, reputatsiooni kahjustamisega ning eh, oleme teadlikud ka eh, sellest, milline erinevus on reaalne ja, ja, ja siis väidetava mainekahjuga. arvasin, et vastasin teie esimesele küsimusele ning teine küsimus, mis puudutab põllumajanduspoliitika ülevaatamist, siis äh, kõigepealt äh, me oleme auditeerimisinstitutsioon ja meie roll on teha avaldusi äh, faktide kohta, see on samas ka meie vastutuses esitada küsimusi õigusloojale praeguse poliitika mõningate valdkondade kohta, eriti selle ülevaatamisele ning äh, seda seisukohta ma kavatsen ka tulevikus säilitada, olen audiitor, vaatan, tegelen olemasolevate faktidega ning võin esitada ka äh, fakte ning järgmine aasta me seda ka teeme. ja mm, kindlasti koostame ÜPP ülevaatamise kohta ka briifingu dokumendi. aga praegusel hetkel selleks, et hinnata võimalikku tulevast äh, põllumajanduspoliitikat või selle ülevaatamist, siis äh, meie jaoks on antud hetkel äh, olulisemad hindamiskriteeriumid kui see, et ma annan Äh, esitan konkreetseid ettepanekuid, sellised kriteeriumid nagu kas uus äh, poliitika võtab aluseks hindamise äh, tõendid, kas see on, kas see on võrdne ja õiglane, mul on siin ka meeles, siinkohal meeles raportööri poolt esitatud küsimus äh, kas see on lihtne ja arusaadav, kas äh, on sidus, äh, integreeritud ja kontrollitud, kas äh, selle osas on esitatud riskihinnanguid, need on olulised kriteeriumid kõik. loomulikult võin öelda siin ka muud, näiteks et ÜPP ülevaatamisele peame olema teadlikud sellest, et see Eh, poliitika peab olema turupõhine, eh, sest meil on rahvusvahelised eh, kohustused Maailma Tervishoiuorganisatsioon, vabandust, Maailma Kaubandusorganisatsiooniga. meil äh, on selliseid äh, küsimusi, mida, millele peab tulevikus rohkem tähelepanu pöörama, näiteks äh, Äh, see, millest olen rääkinud minevikus, äh, äh, suhted põllumajanduse ja keskkonna vahel, sest praegusel hetkel ei ole olukord väga funktsionaalne ning nagu siin juba öeldud on, meil on olemas ka sellesisuline raport, mille varsti saadame parlamendile, need on mõningad ideed, mille ma esitasin, tegemist on kompleksse küsimusega, nii et väga lühidalt on sellele võimatu vastata suur aitäh! jaa, the raporteur of the commission discharge would like to comment brief- eh,. raportöör sooviks kommenteerida lühidalt. härra Igreja, viimased avaldused provotseerivad mind, eriti kui ta räägib, et on vaja toetada kestlikku põllumajandust, samas on tegelikkus hoopis teistsugune, väikeettevõtted, eh, mida oleks vaja, stabiliseerivad, neid pidevalt vähenevad põllumajanduslikku maad eh, kasutavad hoopis teised ja ausalt öeldes ma ei näe mitte mingeid positiivseid arenguid, mistõttu ma tahaksin paluda kontrollikojalt oma hinnangutes lähtuda tegelikkuselt, sest kui kaheksakümmend protsenti toetusest läheb kahekümnele protsendile põllumajandusettevõtetele, siis ei saa ma küll olla kindel, et me saaksime rääkida ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamisest I will, I will try to uh, thank you, Mr Zala. suur aitäh teile. see on võtmetähtsusega küsimus äh, selle poliitika ülevaatamiseks äh, tulevikus, see on seotud ka võrdsusküsimusega, mille tõstatas raportöör ÜPP-s. Äh, teie poolt ähm, mainitud arvud räägivad iseenesest ning äh, ma olen veendunud, et head mehhanismid on praegusel hetkel juba sisse viidud, et olukorda parandada ja korrigeerida, kui me seda ei tee, siis äh, tekivad meil tulevikus probleemid ning äh, väiketootjad äh, satuvad ohtu. aitäh teile! nii, oleme mõttevahetusega lõpule jõudnud. me täname teid, härra Vigueira ja me saame jätkata oma viimase kandidaadi kuulamisega. proua Ivanova, palun. ja ja welcome. tere tulemast. Te olete meie viimane kuulatav, me jõuame kohe lõpusirgele. tere tulemast ja ma annan teile ka koheselt sõna, et ennast tutvustaksite. Thank you very much, madam chair tere, lugupeetud daamid ja härrad, on suur au ja rõõm teie ees täna seista Äh, äh, et äh, astuda teie ette kontrollikoja liikmena. minu sõnavõtus sooviksin ma tänada Bulgaaria valitsust usalduse eest, mida on nad mulle üles näidanud ning minu jaoks on äh, kandideerimine võimalus näidata üles veelgi suuremat vastutustunnet oma tegevuses. loodetavasti leiate, et olen usaldusväärne ning äh, saan äh, seega teie toetuse edasiseks tööks. tahaksin rääkida oma tööst Kontrollikojas, räägin äh, audit, kus olen osalenud ning milliseid äh, jõupingutusi olen teinud, et äh, saavutada tõhusamaid tulemusi ning äh, lõpetuseks tahaksin rääkida oma isiklikest eesmärkidest kontrollikojast. teise koja liikmena olen koostanud tule-, kaheksa tulemusauditit, mis, mille nimekiri on ka kokkuvõttes, mille teie komisjonile esitasin, eriti hea meel on mul selle üle äh, kolme aruande kohta, millel puudutavad äh, noorte tööpuuduse, noorte garantii äh, teemadel, mis tõesti mõjutas äh, ka poliitikat, mida tähendatakse selles valdkondades, seda kasutati nii komisjon kui ka liikmesriikide poolt, mis kannustas neid parandama oma tegevust, et saada paremaid tulemusi mõlemas olulises valdkonnas samuti olen ma PNR raporti pea äh, tüki, kuuenda peatüki osas ning äh, olen äh, seega saatnud, mänginud rolli iga-aastase aruande koostamisel ning teinud kõike selleks, et et raportid vastaks ka lugejate vajadustele. usun, et heade aruannete koostamine on kõigest pool meie tööst, teine osa puudutab õiget kommunikeerimismeetodit eh, oma kõigile sidusrühmadele. pärast kontrollikotta jõudmist olen eh, alati eh, soovinud parandada meie suhtlemise meetodeid, et oma töö mõju suurendada, näiteks olen algatanud kõrgetasemelisi kohtumisi mitmes valdkonnas, kõigest, millest üks olulisemaid oli noorte tööhõive küsimus äh, Eh, mis eh, toimus Euroopa Parlamendis eh, maikuus, kus kolm, üle kolmesaja inimese osales. samuti korraldasime finantsinstrumentide teemalise konverentsi Luksemburgis möödunud aastal, kus osalejaid oli kakssada ning ka koostasime, te oleme teinud koostööd teiste institutsioonidega, hea meelega tõstan esile ka häid, head koostööd Äh, äh, Bulgaaria ja, äh, ja, ja auditeerimisasutustega ning kinnitan teile, et koostööd tuleb veel juurde, eriti seoses peatselt algava Bulgaaria eesistumisega kõige olulisem osa selles äh, suhtlemisega, äh, suhtlemise osas on suhted äh, eelarve kontrolli komisjoniga, alati kuulan ära teie kommentaarid, mured ja soovitused, teie tagasiside mõistab, võimaldab mul välja pakkuda olulisi ettepanekuid meie tulevase töö edasitegemiseks, näiteks puudutab see teabe kogumise eh, lähetusi. Eh, mul on väga hea meel selle üle, et mul on olnud võimalus neil missioonidel osaleda. Pole lihtne viie minutiga viieaastast tööd kokku võtta ning üritan nüüd eh, lõpetada. tahaksin rääkida lihtsalt sellest, millised oleksid minu eesmärgid teiseks mandaadiks. loomulikult olen ma äh, Äh, väga äh, äh, pühendunud meie väärtustele ning kui te toetate, otsustate minu jätkamist toetada, sooviksin ma edasi koguda mm, kogemusi ning oskusi ning üritan välja selgitada avalikkuse jaoks kõige olulisemad teemad ning samas äh, teen pidevalt tööd selleks, et parandada meie poolt tehtava töö lisandväärtust. ning äh, samuti tegelen praegu digitaalagendaga, lairibaühendusega, äh, kolmandate riikide kodanike äh, küsimustega töö praegusel, praegu veel jätkub ning loodetavasti on mul võimalus seda tööd teile esitleda juba järgmisel aastal vajakajäämiste kohal pööran neile tähelepanu, kuid äh, ma üritan leida ka näiteid heade juhtimistavade kohta, äh, mis on samuti oluline meie töös. suur aitäh teile tähelepanu eest ja ootan teiega edasist koostööd. meie täname sissejuhatuse eest ja sõna saab raportöör. aitäh! mul oli au tunnistada teie kohalolu meie delegatsiooni visiidil Budapestis oli hea, tõen selle kohta, et meie komisjon ja Kontrollikoda saavad väga hästi koostööd teha. mulle on väga meeldinud see, et Bulgaaria saadab alati naisterahvaid kõrgetele kohtadele, voliniku kohale, kontrollikoja liikme kohale ja ma teeksin väikese ennustuse teile, näiteks Eesti puhul kontrollikotta, koja eelmine liige sai hiljem riigi presidendiks. nii et kui teist saab Bulgaaria president, siis mõelge meie komisjoni peale, selle peale, et me võime teile külla tulla aga selleks, et nii kaugele jõuda, on mul üks nipiga küsimus eeldan, et Luksemburgis on teil korter, kus te elate. kas te olete kunagi mõelnud koostada ka audita Euroopa Liidu institutsioonide kohta? ja hinnata sellist süsteemi, kus kõikidel riikidel peab olema mingi amet või agentuur ja kõik peavad saatma volinikud. kas see on hea süsteem, on see tõhus süsteem, kas me saaksime äh, säästa reformides lepinguid ja kas te ei arva, et äh, Kontrollikoda on see koht, kust võiks tegelikult reformi vaimuga pihta hakata Euroopa Liidu institutsioonides? aitäh nende heade sõnade ja küsimuse eest. Te teate, et meil on väga avatud ja läbipaistvad menetlused, see, kuidas me valime oma peatükid iga-aastase aruande jaoks, see on mitmetasandiline protsess, teeme seda igal aastal ja mina isiklikult üritan alati väga tähelepanelikult kuulata ka teie kommentaare ja soovitusi ja kui me siis neid menetluse astmeid läbi vaatame ja kolleegidega Kontrollikojast neid küsimusi arutame, siis ka Kontrollikoda otsustab, millised äh, küsimused kaasatakse iga-aastasesse aruandesse. no institutsioonide ja ametite auditid ähm, teeme igal aastal ju ka ametite kohta auditeid ähm, neli kolleegi tegelevad sellega ja võin teile kinnitada, et teile, et äh, annan selle mõtte edasi, arutame seda küsimust. siis, kui hakkame rääkima iga-aastase aruande teemadest. ja ütleme, et parlamendiliikmed on eriti huvitatud just sellest. kolleeg Stehhovski, palun järgmisena. Ah, aitäh mulle sõna andmast lugupeetud kontrollikoja liige, teie olete nagu staar, iga kord, kui me näeme teid kontrollikojas, siis te olete väga energiline, äh, lahke ja praegusel hetkel jätate mulle mulje, nagu me piinaksime teid, nii et ärge laske ennast hirmutada näidake meile oma energiat, isegi kui meil on teile ebameeldivaid küsimusi. ja üks küsimus, mida te võite ebameeldivaks pidada, on järgmine. Te olete olnud kontrollikoja liige nüüd viis aastat ja teie eelkäija, kui ta oli siin kuulamisel täna, äh, siis Portugali Äh, kolleeg ütles, et, äh, et nõrkusi tema kontrollikojas ei näe, sest on seal kõigest aasta olnud ja tahaksin teada nüüd teilt, te olete viis aastat olnud liige, kas te oskate meile rääkida kontrollikoja nõrkustest ja kuidas te kavatsete neid äh, nõrku kohti lahendada? kuidas te soovite olukorda lahendada? kus te näete parandamisvajadust, millistele valdkondadele Kontrollikoda peaks keskenduma ja ärge kartke lihtsalt teie entusiastlikud lahendused. aitäh, härra Stehovski, teie kenade sõnade eest, ma tõesti olen natuke närvis, see on nagu eksamil käimine, aga on hea olla närvis, sest äh, võtan teie kommentaare väga tõsiselt ja kuulan väga tähelepanelikult, mida te ütlete. meie koostöö sisu kui me teid ära ei kuule ja kui me arvame, et me teame kõike, siis see ei ole hea ja ma tõesti üritan alati väga tähelepanelikult teid kuulata. nüüd nõrkused. ma isiklikult leian, et alati on võimalik äh, parandada olukorda, ükskõik kui kaua oled olnud kontrollikoja liige, viis, kuus, seitse aastat, alati saab teha paremini. olen täiesti nõus sellega, mida me ütleme oma strateegias aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend need väärtused ja ülesanne, aga muidugi me võime harmoniseerida sisemisi menetlusi, võime parandada iga-aastast aruandlust, peaksime keskenduma rohkem tulemustele. Need on need põhilised sõnumid meie strateegiast ja ma olen nendega täiesti nõus ja tulen selle kontrolli, eelarve kontrolli komisjoni ette sellel aastal veel paar korda, nii et teil on kindlasti ka eelarve täitmise kinnituse menetluses võimalik mulle küsimusi esitada ja me saame rääkida sellest, kuidas iga-aastast aruannet parandada. Te teate, et praegu hakkasime ette valmistama järgmise aasta aruannet, mis on natukene teistsugune ja kus arvestatakse kõikide nende muudatustega mida toob endaga kaasa uus äh, raamistik uue programmiperioodi jaoks, nii et ma tõesti leian, et alati saab paremini. vähemalt selles osas, mis mind puudutab, üritan alati ennast parandada. kolleegi Ali, pidi. kolleegi Ali, pidi. aitäh, proua Ivanova, õnnitlen teid kandidaadiks nimetamise puhul ja mul on väga hea meel et minu riik panustab kontrollikoja soolisse tasakaalu. Te ah,, tänan teid teie ettekande eest ja te oma ettekandes ütlesite, et olite teises kojas ja ja olete rääkinud ka majanduslikust, sotsiaalsest ja territoriaalsest ühtekuuluvusest ja koostanud selle kohta aruandeid. praeguse programmiperioodi alguses äh, liikmesriikidel oli raskusi ühtekuuluvuspoliitika raamistiku rakendamisega. isegi kui nüüd võib-olla programmi perioodi ja finantsraamistiku lõpuks äh, need viivitused tehakse tasa, kuidas võib see mõjutada veamäära, mida ütleb teie kogemus selle kohta? ja veel üks küsimus, mis puudutab äh, noorte tööhõivet. noorte tööhõive määr kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta keskel, äh, töötuse määr, vabandust, oli natuke üle kaheksateist protsendi see võib tekitada kaduma läinud põlvkonna. kas te saaksite öelda, mida te arvate kõikidest nendest programmidest, mis on äh, suunatud selle probleemi lahendamisele? aitäh nende väga tähtsate küsimuste eest. esimene, mis puudutab äh, rahade kasutust ja veamäär, ma jagaksin nad kaheks. veamäär on ilmselgelt väga tähtis küsimus ja nüüd aastate jooksul oleme näinud, et veamäär siiski väheneb, et oli siin vahepeal üksteist protsenti kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus ja praegusel hetkel umbes neli koma kaheksa protsenti siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruandes. aga sellegipoolest me ei ole veel jõudnud kahe protsendi määrani, mis on paika pandud ja siin on probleeme just põllumajandusega. mis millest tulenevad need äh, vead? me näeme igal aastal täpselt ühesugust mustrit, põhiliseks põhjuseks on just äh, hüvitatavad kulud, äh, abikõlbulikkus, riiklikud reeglid, riigiabi, riigihanked. Need on need tegurid, mis kõige rohkem mõjutavad veamäära kuidas rahade vähene kasutamine seda mõjutab või mida meie arvame audiitoritena? ma ootaks ära, ma ei julgeks midagi prognoosida, et milline see veamäär järgnevatel aastatel on. eks me näe. kuid äh, rahade kasutamine on väga tähtis küsimus, see valmistab meile muret, ütlesime seda eelmise ja ka selle aasta iga-aastases aruandes et väga vähe edusamme on tehtud äh, riikide vastavate asutuste määramisel seitsekümmend seitse protsenti vist kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on see number ja see ilmselgelt toob endaga kaasa viivitusi rakendamisel. ma kasutaksin võimalust ja annaksin teile teada, et meil on siin ka ette nähtud vahendid just rahade kasutamise eriaruande koostamiseks, seda koostatakse siis teises kojas. ma ei tea küll täpselt, millal, aga järgmise aasta esimesel poolaastal see aruanne avalikustatakse ja seal antakse siis üksikasjalikumalt informatsiooni rahade kasutuse kohta erinevates liikmesriikides noorte tööhõive, see on ilmselgelt küsimus, mis on minu jaoks väga tähtis, oleme kokku kolm aruannet koostanud selle kohta, alustades varasest hinnangust, äh, noorte töögarantii äh, sisu kohta vaatasime, et mida komisjon välja pakkus, äh, millised tegevused, kavad töötasid välja liikmesriigid ja leidsime sealt kolm riskiallikat, mis puudutasid just rakendamist. et kas on piisavalt rahastust, kaksteist koma viis miljardit eurot on ette nähtud äh, nii, äh, nii algatuse kui ka garantii jaoks ja sõltumatute organisatsioonide hinnangust teame, et nad ütlevad, et nelikümmend viis, viiskümmend miljardit oleks igal aastal vaja. nii et ilmselgelt rahastus ei ole piisav me tõstatasime ka hea kvaliteedi küsimuse, järelevalve puhul on see tähtis. teine noorte tagatise raport, näen, et aega on vähe, ütlen lihtsalt, et jah, liikmesriikides on tehtud edusamme ja tegime häid edusamme seitsmes liikmesraagis, kus me käisime infot kogumas ja mul on hea meel näha, et mõlemas raportis nii eh, tööhõive kui ka eelarve kontrolli komisjonis öeldakse, et me peaksime tõesti ootustele vastama, et lubama ainult seda, mida suudame tõesti ka saavutada, sest ei ole siin mõtet noori inimesi petta, sest nemad on meie tulevik ja kui nemad arvavad, et Euroopa ei ole nende jaoks piisavalt hea, siis ei olegi meil tulevikku. kõnelejate nimekirjas on veel kuus kolleegi palun esitage küsimus minuti jooksul, siis on, jõuab ka äh, kuulatav vastata. kolleeg Voon, palun. aitäh, tere hommikust, ma ei küsi noorte töögarantii ega tööhõive algatuse kohta, sest äh, olete siin kolm aruannet koostanud ja me oleme seda küsimust juba pikalt arutanud. mul on üldisem küsimus kolleegid mainisid seda, et veamäär on vähenenud ja mis on hea selleaastases iga-aastases äh, aruandes oli hinnang palju positiivsem. kas te võiksite ka selgitada, miks on hinnang positiivsem, kas suhtumine on muutunud või kas kontrollikoja lähenemine on muutunud ja kui see on nii, siis äkki te oskate selle kohta rohkem öelda? lühidalt jah, tõesti, veamäär väheneb aga see on kõrgemal kui paika pandud eesmärk kaks protsenti, nii et olukord ei ole ideaalne. isegi kui on see neli koma kaheksa protsenti, aga see on rohkem kui kaks. miks äh, on siis natuke positiivsem, tõesti äh, esimest korda üle pika aja andsime siis äh, märkustega hinnangu, positiivse hinnangu äh, miks? sellepärast, et pool maksetest, põhiliselt olid need suunatud siis põllumajandusele, et nende puhul veamäär oli alla kahe protsendi, teisel poolel küll üle, ma räägiksin ühtekuuluvusest, sellepärast et seda tean kõige rohkem näiteks äh, riigiabi, riigihanked, meie koda on äh, koostanud paar eriaruannet ka selle kohta, lähtudes ka siis soovitustest, mis me seal välja toome, näeme me, et liikmesriikide töö on paranenud, kontrollid on paranenud, nii et kui neid kõiki tegureid üheskoos vaadata, siis see selgitab ka, miks me esimest korda jõudsime järeldusele, et võime siis selle märkustega positiivse hinnangu anda. Frau Kollegin Labajova proua Tlabajova, palun järgmisena. aitäh, proua Ivanova, ärge muretsege selle pärast, mida Toomas Tehhovski ütles, ta on lihtsalt äh, kade, et siin on nii palju Bulgaaria kolleege ja meie siin Tšehhi Vabariigist oleme kahekesi, kes võitlevad Tšehhi Vabariigi eest. nii et äh, meil on ka adrenaliin üleval, nagu teilgi. mulle väga meeldib meeldivad kolm asja, mida te teete, see, et te olete pühendunud noorte tööhõivele, sest minu arvates on see Euroopa Liidu jaoks väga tähtis küsimus, teiseks teie olete olnud ka väga edukas, kui te olete kodanikele teada andnud kontrollikoja saavutustest, nii et aitäh, et te siin oma kommunikatsioonikeelt olete muutnud. ja kolmandaks on väga hea, et te olete keskendunud tulemusele. mul on spetsiifiline küsimus tulemustegurite kohta me oleme näinud nüüd üha rohkem nii-öelda väljunditegureid, mis aitavad, mis näitavad küll kohest mõju, aga ei ütle mitte midagi pikaajalise mõju kohta. me, kui nõu-, kui me ütleme rohkem, soovime saada tulemustegeru-, tegureid, ehk et noh, et võib-olla tulemus pole kohe, vaid mõne aasta pärast, siis tahangi teada, et kuidas saada nagu paremat tasakaalu nende erinevate tegurite vahel aitäh, proua Tlabajova, see on tõesti väga-väga tähtis küsimus. ja kui me mõtleme ka lihtsustamise peale, siis äh, on veelgi tähtsam rääkida sellest, mis on tulemustegurite roll. sest kõik räägivad nüüd tulemusest, see on selline väga kaasaegne sõna, kuid me peaksime olema ettevaatlikud ja ei tohiks liiale minna. sest meil on väga hea eri, eriaruanne mis on avalikustatud äh, ja see puudutab partnerluslepinguid, äh, kus me tõesti kommenteerime olukorda, räägime, milline on olukord partnerluslepingutega ja tulemustegurite olukord, see, kuidas nad sisse viidi ja see, kuidas äh, liikmesriigid on siin tõesti seda tulemuspõhist lähenemist üritanud toetada. no sellega juhtus nüüd see, et meil on erinevatel tasanditel nii palju tegureid, et nüüd on kõik väga segane, et mida me mõõdame, kuidas seda infot siis koondada ja, ja kuidas seda mõista. et kas on mingigi harmoniseerimine nende tegurite puhul ja see, mida me selles äh, aruandes välja pakume, on see, et me peaksime olema ettevaatlikud äh, vaatama täpsemalt, milliseid tegureid kasutada ja võib-olla teatud tegurid tuleks ka üle parda heita, sest neid ei ole vaja. meil on vaja, et just head tavad leviksid ja et komisjon tõesti õigel hetkel need ettepanekud teeks selleks, et tulevikus meie töö keerulisemaks ei muutuks. jah, äh, tegurid on head, aga mitte iga hinna eest me peaksime tegureid kasutama ka ainult neid tegureid, mis tõesti õigeid asju mõõdavad. kolleeg Salafranca, palun. aitäh. aitäh, proua juhataja, aitäh, proua Ivanova, teie eh, vastuste eest me loomulikult jälgisime teie poliitilist äh, arengut, te olite ka selle kõrge koja liige, te olete olnud terve vahetuse nüüd juba kontrollikojas, küsimus tulevikust. Neil kuudel, eelolevatel kuudel toimuvad arutelud Euroopa Liidu tuleviku kohta ja loomulikult ka selle kohta, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid on kaasatud Euroopa Liidu tulevikku. mind tegelikult äh, veidi häiris, et teie käsitlustes puudus äh, käsitlus selle kohta, kuidas te näete äh, kontrollikoja arengut järgneval kuue aastal, lähtudes oma senisest kuueaastasest kogemusest. aga mul oleks tõesti väga hea meel, kui te vähemalt üldjoontes visandaksite kontrollikoja tulevikku järgnevatel aastatel, silmas pidades Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite eh, tervikvõrgustikku. aitäh oma sissejuhatava see sõnavõtus oli see alguses kirjas, aga kuna mul oli ainult viis minutit aega, siis ma pidin selle välja jätma, see on väga tähtis küsimus. ma andsin teile infot selle kohta, mis on minu isiklikud huvid ja äh, Äh, tulevikuplaanid, aga ma olen täiesti nõus Kontrollikoja strateegiaga ja väärtustega, mis on ka meie veebileheküljel kirjas ja need tähtsad küsimused, mida tõstatas ka härra Štehovski oma äh, küsimuses, on tegelikult kaetud. ma ei taha neid hakata kordama, aga kui soovite, ma teen seda ma arvan, et on väga tähtis tõesti harmoniseerida sisemenetlusi, parandada iga-aastase aruande kvaliteedi, keskenduda tulemuspõhisele auditeerimisele, aga nagu ma proua Tlabajovale ka ütlesin, et rohkem keskenduda tulemusele, aga see ei tähenda seda, et meil peaks olema rohkem tulemusaruandeid, vaid lihtsalt parem äh, tulemuspõhine aruandlus selleks, et me saaksime tõesti anda soovitusi teile, sellised, mis oleks mõistlikud, mida saaks kasutada ja millel oleks ka mõju. kolleeg Ajala, palun. aitäh. tere tulemast, proua Ivanova. mul on kaks märkust Te olite ka padev eh, aastaaruande eh, ühtekuuluvuspoliitika eest. minu küsimus, kas nimetamine ja häbistamine on seda väärt, et seda aastaaruandes teha? ja teiseks, miks on struktuurifondide absorb-, absorbeerumismäär nii väike sellel perioodil? ja teiseks viimasel aastatel olete tegelenud pikemalt ka eh, digitaliseerimise küsimusega. kas siin ei teki võib-olla huvide konflikti? kuivõrd proua Gabriel on ju nüüd eh, selle küs-, valdkonna volinik, ta on teiega samast eh, poliitilisest parteist aitäh, proua Ayala, kuulan teie küsimusi alati hea meelega ühtekuuluvuse küsimus, see, kas see nimepidi nimetamine on tõhus, see on küsimus, mida on nüüdseks juba aastaid arutatud. mäletan, et kui ma olin eh, kont-, eelarve kontrolli komisjoni liige vanasti, siis ma arutasin juba seda. tegelikult küsimus on selles, et kas me peaksime põhjenduma, eh, kas me peaksime keskenduma ka geograafilisele infole ma leian, et rohkem objektiivset infot on alati hea, seda tuleb anda väga läbipaistvalt ja nüüd vist avan ukse juba järgmistele eelarve täitmise kinnitamise kuulamistele, aga arvatavasti järgmisel aastal, ma ei luba küll midagi, aga ma loodan, et järgmisel aastal saame tõesti rohkem geograafilist informatsiooni anda ka liikmesriikide tulemuste kohta ja selle kohta, kuidas on lood vastavusega, sest kõik need raamistiku tehtud muudatused, see, mis puudutab komisjoni kontrollisüsteeme, siis see iga-aastane info andmise kohustus ja et kontosid avatakse ainult siis, kui äh, veamäär on vähem kui kaks protsenti, meil on siin kümneprotsendine säilitamismäär paigas, äh, siis äh, finantskorrektiivid, mis tuleb veel teha. nii et kui see kõik kokku panna, siis me tõesti loodame, et me saame vaadata, kuidas see kõik toimib. ja kui toimib, siis me peaksime olema ka võimelised äh, seda tööd tegema ja see oleks ka siis äh, selle pilootprojekti kõige suurem eelis, et me saaksime tõesti rohkem geograafilist infot anda. me anname geograafilist infot ka eriaruannetes, äh, me ei saa ilmselgelt kõike kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ära katta, me üritame leida viis kuni liikmes, viis kuni kuus liikmesriiki, Äh, kelle kohta siis eriaruanne koostada, seda näiteks siis nöörgara-, noorte töögarantii puhul, aga seal läksime siis isegi kaugemale, võtsime seitse riiki. ja nii, et kui võimalik, teeme seda. digitaalne tegevuskava. ma ei arvestanud, et siin võiks olla potentsiaalne huvide konflikt, sest ma alustasin seda aruannet väga-väga ammu ja volinikku meil toona ei olnud Bulgaariast ja mul ei olnud ka mingit aimu selle kohta, kes see järgmine võiks olla. nii et selle aruande koostamine algas mitu kuud enne, kui sai selgeks, kes on uus volinik. nüüd valmistame ette esimest eelnõu siis ja see on kõik, mida saan öelda audiitorid on oma töö ära teinud võimalikult läbipaistvalt. kontrollikoda otsustab, kes on aruande koostajaks, minu kolleegid usaldasid selle ülesande mulle ja on kindlasti ka teisi näiteid, kus kindlasti on olnud kokkulangevusi selles osas, et volinik ja raporti koostaja on samast riigist. aitäh! panin ennast ka küsijate nimekirja ja ma esitan küsimuse, mille esitan kõigile. kuidas teie elamistingimused on Luksemburgis, elate hotellis, korteris mitu päeva nädalas, te töötate kontrollikojas ja samuti tulles tagasi riigipõhise aruandluse juurde, millest me rääkisime juba ka täiskogul, siis ma leian, et asi ei ole see mitte nimetamine ja häbistamine, vaid meie jaoks on oluline sellistest kesksetest dokumentidest saada kokkuvõtet eh, kontrollikoja auditi kokkuvõtted riikide kaupa sest eh, see näitab meile Euroopa Liidu projektide käivitamist ja rakendamist, elluviimist ja annab meile võimaluse olukorra üle objektiivselt hinnata, me tahaksime tegelikult seni, sest enam saada nende riigipõhiste aruannete kaudu paremat ülevaadet ja täpsemat infot, mida teie ise selle kohta arvate? ehk te saaksite sellele siis nüüd ka palun vastata, kuidas kontrollikoja perspektiiv teie silmis selles suhtes välja näeb? No, have... suur tänu, mul ei ole korterit Luksemburgis ma elan Saksamaal äh,, Saksa-Luksemburgi piiri peal ja iga päev lähen kooli. mu poeg käib Euroopa kooli, tööle mu poeg käib Euroopa koolis ning äh, see asub äh, jalutuskäigu kaugusele äh, kontrollikojast. selline on küs-, vastus esimesele küsimusele, teine küsimus ähm, mis puudutab riigipõhiseid aruandeid, siis äh, äh, esitasin äh, vastuse juba praegu mul on väga hea meel, et ma sain sellel missioonil osaleda, sest äh, äh, külastasime Jenni, kus saime vaadata, millised olid järelmeetmed meie soovitustele ning äh, Äh, minuga oli kaasas äh, kolleeg, kes äh, oli aruandlus osas meie raporti koostamisel, nii et ning kuidas kõik, mis on seotud Ungariga, sellega, kuidas see edasi läheb, seda ma ei tea, aga ma luban, et olen teiega edasises kontaktis, et teavitada teid sellest, mida meie koda otsustab ja millal ning äh, kui otsus langetatakse, siis olen täielikult valmis teile selgitusi jagama, aitäh teile. kolleeg Novakov, teil on viimasena võimalus küsida, suur aitäh, proua juhataja. proua Ivanova. olen alati uskunud, et kui äh, keegi tahab äh, ja amet, ametis jätkata, siis pole vaja äh, pikki äh, arutelusid, sest töö on Äh, räägivad tema eest ning äh, milline äh, aruanne on teie arvates olnud kõige väärtuslikum ning teiseks, mida kavatsete teha selleks, et kontrollikoja tegevusi tutvustada liikmesriikides ja selle rolli, sellele vaadatakse ülevalt alla paljudes liikmesriikides ning kodanikud ei tea, mida koda, kontrollikoda teeb. Euroopa Liit, Euroopa Liidus nende huvisid kaitsta, aitäh! suur tänu teie küsimuste eest milline on suurim saavutus, kui ma õigesti aru sain teie küsimusest, siis ma mainisin juba noortegarantiid, see on üks äh, oluline äh, teema, mis on seotud ka finantsinstrumentidega ning äh, mis puudutab noorsoogarantiid, siis sooviksin rõhutada, milline mõju sellel on olnud, sellel on olnud tõeline suur mõju, kaks näidet selle kohta kõigepealt äh, hea kvaliteeti, äh, kvaliteetse pakkumise definitsioon ei olnud äh, piisavalt öeldud ega tehtud selleks, et defineerida, mida tähendab endast kvaliteetne pakkumine. ning kui me selle raporti avaldasime, siis pärast, natukese aja pärast saatis detailsemad suunised, komisjon avaldas liikmesriikidele detailsemad kommentaarid ja soovitused Eh, kuid eh, lisakriteeriumid eh, aitavad kaasa sellele, et noortele tehakse pakkumisi kaheks nädalaks ja siis heidetakse tänavale tagasi ning teine oluline aspekt selle raporti juures on see, et me esialgu polnud aruandluskohustust Euroopa Parlamendi eile eh, me täheldasime seda, ütlesime seda oma aruandes ning eh, komisjon oma vastustes lubas eh, ametlikult esi-, teavitada Euroopa Parlamenti, anda edasi kogu informatsioon, mida nad raamistikus kogunud on ning arvan, et see näitab tõelist mõju ja nüüd äh, äh, rollist liikmesriikides, selle kohta tõin mõningaid näiteid selle kohta, kuidas teeme koostööd liikmesriikidega ning see loomulikult jätkub tulevikus, eriti äh, seoses praegu eesistumisega, kuid ma ei piirdu ainult oma kodumaaga, vaid ka teistes liikmesriikides kui mida külastan, üritan tutvustada meie koja tööd, näiteks Leedus, mida külastasime minu Leedu kolleegiga, kus eh, tutvustame finantsinstrumentide eh, raportit. nii. Ähm, meie praeguse kuulamise avaliku osa lõpuks palun lahkuda kõigil neil, kellel ei ole fraktsiooni või kellel ei ole sellesse komisjoni kuuluvust. I would like once again of course to thank tahaksin veel kord tänada kõiki liikmeid, aga ka kõiki teie nõunikke ja assistente kõikides fraktsioonides, sest nad tõesti aitavad meil oma tööd teha ja aitäh sekretäriaadile suurepärase töö eest.